Uh, well, uh, welcome to Commissioner Bien- tere tulemast, volinik Pienkovska, aga meil on kaks väikest küsimust veel enne läbi vaadata. proua Pienkovska ütles, et parem ta ootab väljas äh, ja teeb ühe sigareti, ma ei tea küll, kas võib-olla mulle ainult, ma arvan, et ta tahab seda. küsin üle nii, nüüd ITRE komisjoni lähetusest Prahasse Euroopa GNSS-i agentuuri külastama kolmandal-neljandal novembril kaks tuhat viisteist debriefing. kolm ITRE liiget käisid Euroopa GNSS-i agentuuris kolmandal-neljandal novembril ja see agentuur tegeleb Galileo ekspluateerimise teemadega. ja see on ülioluline. E, e, näiteks e, turvalisuse aspektid ja meie parlamendis toetame Galileod kõigiti ja tähtis on tagada selle projekti edu. ma palun nüüd, et delegatsiooni liikmed ütleksid paar sõna selle kohta Rahvaparteist kolleeg Rüübik. palun alustage. Uh, sorry, president, can you uh, again tell me? palun veel kord teemat mulle tutvustada. ITRE komisjoni lähetus Euroopa GNSS-i agentuuri ma tahan rõhutada seda, et loomulikult see lähetus oli esimene Euroopa Parlamendist ja edukas. see globaalne navigatsioonisatelliitide süsteem etendab väga tähtsat rolli Euroopa infrastruktuuride tulevikus. see programm Copernicus on seotud otseselt eh, GNSS-iga ja tulevikus avavad eh, satelliidid Euroopa majandusele uusi võimalusi. ja minu jaoks oli otsustav ja väga huvipakkuv see, et kuidas satelliitide kaudu on võimalik täpselt aega mõõta mikrotasandil ja seda saab kasutada võrkude sünkroniseerimise eesmärgil eh, arukate võrkude puhul, äh, samuti elektrisektoris ja uus 5G süsteemi puhul. Äh, nii et äh, arukad võrgud, elekter ja digitaalne ühtne siseturg, kõik sõltuvad sellest uuest tehnoloogiast. loomulikult globaalne navigatsioonisatelliitide süsteem etendab väga tähtsat rolli ka navigeerimisel ja siin on võimalik välja arvutada täiesti uudsed algoritmid navigatsiooniks. E, e, ja praegu e, me näeme, et virtuaalses ruumis avanevad täiesti uudsed võimalused ja GNS ESS-i puhul on väga huvipakkuvaid idufirmasid võimalik luua, spin-off firmasid võimalik luua, on gruppe, kes sellega spetsiaalselt tegelevad ja mitte ainult, ainult baasteenuseid äh, võimaldab äh, kõik see pakkuda, vaid ka täiesti uusi, uudseid ettevõtteid äh, luua ja Eh, koos maapealsete jaamadega kasutada siis satelliite ka eh, kalibreerimise eesmärgil. me näeme eh, näiteks põldude mõõdistamist on võimalik satelliit abil korraldada ja siin avanevad ka täiesti, täiesti uued võimalused, teenused, mis tulevad turule. jah, aga siingi on kärped toimunud eelarvevahendites ja võib-olla eh, komisjon leidis, et aastal kaks tuhat kuusteist ei ole vaja eh, rahalisi vahendeid eh, suurendada, aga kohustused jäävad Äh, ju endiseks ja tähtis on, et aastad kaks tuhat kaheksateist oleksid olemas kõik rahad, mida nad vajavad ja võib-olla kaks tuhat kaheksateist täiendava paranduseelarve kaudu õnnestub meil rahasummasid suurendada ja äh, komisjon äh, on ka seda meelt, et see projekt on vaja täielikult välja arendada ja agentuur ütles meile, et neil on juba personali nappusega probleeme ja nüüd see personali kärpimise eesmärk, mis meil Euroopa Liidus on, on neid ka valusalt tabanud. nimelt ametikohtade vähendamine ka selles agentuuris, et siis meie peame hea seisma selle eest, et GNSS-i agentuuris siiski personali juurde tuleks ja järgmisel aastal on siin otsustav ja kaks tuhat kakskümmend eh, eesmärgid, me peame vaatama, eh, kuidas seondub selle agentuuri tegemine teiste agentuuride ülesannetega. suur tänu. tahaksin teada, kas meie eh, kaksteist kolleegi, kes ka käisid Prahas soovivad äkki sõna? Gra- <clears throat> grazie Presidente, <clears throat> aggiungo alle cose che ha detto il collega. Eh, ma tänan, ütleb härra Zonanato, Zonanato. ma tahaksin lisada eh, eh, on kaks satelliidisüsteemi, meie oma ja venelaste oma Äh, need äh, arendati välja kaitse-eesmärkidel kõigepealt, aga nüüd me kasutame neid tsiviileesmärkidel juba igapäevaselt. ja praeguseks on välja arendatud kolm süsteemi, Hiina oma, äh, venelaste oma ja Galileo, meie oma süsteem, mis tuleks lõpule viia aastaks kaks tuhat üheksateist lisandväärtuseks on see, et ta võtab ka vastu, saab vastu võtta andmeid maapealsetest jaamadest. ja öö, äh, GPS ja Vene süsteem ei võimalda kõiki neid rakendusi, mis Galileol on. Äh, kolmkümmend satelliiti tuleb äh, saata orbiidile, kuus juba on seal ja nagu öeldud, kogu süsteem tuleb lõpule viia aastaks kaks tuhat üheksateist. see oli kõik väga huvipakkuv, mis me seal nägime, me nägime, kuidas on asjad edasi arenenud selle süsteemiga ja see on väga tähtis meie jaoks, kui me tahame olla tõesti tegijad globaalsel arenil. nüüd peale selle Kopernikuse projekt Eh, planeedi fotografeerimine eh, võimaldab meil väga hea ülevaade saada kogu maailma keskkonnaseisundist. statsionaarsetel satelliitidel on väga kõrge resolutsioon ja EGNOS süsteem on midagi, millest tõuseb suur tulu väikestele lennujaamadele, kus lennukid peavad äh, äh, maanduma ka väga halva nähtavuse korral neil on vaja väga täpseid eh, geokoordinaate teada maandumisel. nii et huvipakkuv oli see meie külaskäik, saime tohutult palju informatsiooni selle käigus ja meid võeti väga südamlikult vastu. aga tahaksin lisada ühe asja, millele rõhku pandi. Eh, Galileo personali praegune olukord eh, Prahas on selline, et teadusuuringutega tegelevaid teadureid on raske, raske hoida. tähtis on mõelda nüüd, kuidas suurendada eh, teadurite tulu, et nad ei lahkuks enneaegselt projektist rahaliste vahendite nappuse tõttu ja projekti direktor tuleb meiega kohtuma ja selleks, et mitte ainult grantidest meiega rääkida. ja ma usun, et me peaksime ta kutsuma võimalikult peatselt külla. kolleeg Tošenovski. suur tänu. minult väga lühidalt täienduseks sellele, mida kolleeg juba ütles. jah, see oli tõesti väga tihe Äh, külastus, meil oli väga palju äh, informatsiooni lühikese aja jooksul, mida me saime äh, selle projekti kohta. see on üks kõige suuremaid projekte, mille, mis on ITRE pädevuses ja agentuur praegu on lõppviimistlemas, sõlmimas lepinguid ja summaks on pea üks miljard eurot kokku ning eh, eeldatavasti süsteem eh, iga kahe aasta tagant eh, mahult suureneb kahekordseks. meile tutvustati ka turvasüsteeme, mis on väga ulatuslik, väga tugev ja hästi toimib juba praegu ja see on tõesti hea äh, uudis tänapäeva maailmas. ja me tahame ka, et Kopernikust GSA samamoodi haldaks, sest eh, seal Kopernikuses turbesüsteem ei ole nii eh, ulatuslik, tugev kui Galileos. meil on ka üks suur probleem, see on personali probleem. ametikohtade arv agentuuris. sest jah, on ülesanne Euroopa Liidu eelarvelisi vahendeid kokku hoida, aga selle süsteemi puhul, sellise uue agentuuri puhul ei ole see vastuvõetav. suur tänu Eh, kallid kolleegid, kõikidele teile eh, selle eh, külaskäigu eest ja selle eest, et te nüüd tagasisidet andsite, ma arvan, et kõik need teie tehtud märkused vajavad edasist arutelu parlamendis ja me võtame neid väga tõsiselt. ja tegemist on väga tõsise signaaliga ka Euroopa Komisjonile kes haldab kogu seda teemat. jah, globaalne navigatsioonisatelliitide süsteem ja agentuur, kes sellega tegeleb, asub Prahas ja nüüd läheme üheksanda päevakorrapunkti juurde, ITRE komisjoni lähetus interneti haldamise foorumi kümnendale kohtumisele, see oli ad hoc eh, missioon Brasiiliasse ja terve Eh, rida saadikuid käis sealt algselt neljalt liikmelt eh, möödunud aastal, nüüd lähetati lausa üheksa kohale sinna ja tegemist on iga-aastase kohtumisega. meie saadame oma delegatsiooni kohale igal aastal ja meie komisjon, ITRE komisjon on juhtkomisjon siin. juhtkomisjon oleme meie. nii et väga tähtis, et me ka võtame vastutuse kogu selle teema eest. nii et meil oli üheksa liiget viiest komisjonist Brasiilias kohal, samas ITRE komisjon on, ütleme, kõige tähtsam Euroopa Parlamendi delegatsiooni juht äh, äh, Joa Pessoas oli meie kolleeg Carlos Sorinio. ja nüüd on teil kolm minutit selleks, et rääkida meile, mis toimus paar nädalat tagasi seal ja kuulame teid huviga Muito obrigado, Sr. Presidente. O mais difícil é sintetizar em três minutos. Com... ma tänan. Eh, kolm minutit, jah. Eh, see oli Euroopa Parlamendi delegatsioon, mina olin selle eesotsas. ja peab ütlema, et meie delegatsioon oli seekord kõige suurem ja esinduslikum kogu selle aja jooksul. libe ja juuri eh, tehnoloogilised Äh, platvormid olid esindatud ja kõik poliitilised fraktsioonid olid kohal, me läksime sinna oma mandaadiga, mille me saime parlamendilt. Äh, meil oli aluseks resolutsioon, kus on kirjas parlamendi seisukohad interneti haldamise foorumi teemal. meil olid ettevalmistavad kohtumised ja foorumi ajal me kohtusime ka volinik Ansipiga kes juhtis Euroopa Komisjoni delegatsiooni ja meil oli kolm eesmärki. kõigepealt interneti haldamise foorumi mandaadi pikendamine, see tähendab seda, et haldamist teostavad edasi sidusrühmad, kõik toimub läbipaistvalt, räägiti ka selle finantseerimisest, tähtis on, et mõned partnerid ei võtaks jämedat otsa enda kätte. ja eriti me ei tahtnud järele anda nende survele, kes eh, rõhusid eh, see multilateraalsuse peale ja ei soovinud seda eh, paljude partnerite pariteetset koostööd. ja leiti, et jah, on vaja tugevalt toetada edasi internetti, samuti Jaanat, nii et Äh, meil on tegemist foorumiga, millesse inimesed usuvad. räägiti ka kahepoolsetes lepingutes peale sellise üldise haldamise, me tõstatasime ka neid küsimusi, mida me pidevalt parlamendis arutame, nimelt meie digitaalse agendaga seoses. mõned teemad muutusid aktuaalseks, eriti pärast Bamako ja Pariisi terrorirünnakuid räägiti ka interneti majandusest, kultuurilisest mitmekesisusest, turbest, neti neutraalsusest, rahvusvahelistest inimõigustest, kuidas kriitilist infrastruktuuri kaitsta ja tagada, et eh, kõik oleks ohutu, samuti uued tegevuspraktikad, see nullmäära teema, zero rating teema, eh, mis võib muuta elu raskeks uustulijatele. igatahes eh, lõppdokumendis meie komisjoni seisukohad väga hästi kajastuvad. ja ma lõpetaksin sellega, et ütlen, et Euroopa Liidu seisukoht ja Euroopa Parlamendi seisukoht olid ülimalt asjalikud, eh, asjakohased ja meil tuleb oma eh, jõupingutusi sellistel foorumitel ja järgnevatel foorumitel kindlasti jätkata ja ITRE peab äh, juhtivat ja koordineerivat rolli siin etendama, sest neid küsimusi on väga palju, mis vajavad koordineerimist ning kuuluvad meie komisjoni pärusmaale. ma tänan kõiki, kes meiega äh, Brasiilias käisid ja tublit koostööd tegid. tänan teiste komisjonide liikmeid, kes kuulusid meie delegatsiooni Nad kõik pidasid kinni meie mandaadist ja pälvivad meie usalduse. suur tänu, kallid kolleegid, selle ülevaate eest. ITRE komisjonist käis seal kokku neli kolleegi ja teistest äh, komisjonidest viis kolleegi kultuuri, juri ja kodanikuvabaduste komisjonist äh, meie olime aga vastutav komisjon, suur tänu, et seal kohal käisite, üheksa oli teid kokku. kaks äh, äh, kolleegi on äh, ka täna kohal, proua Kaili, ja ma arvan, et on väga oluline, et delegatsioonid käiksid. proua Kaili, kas te soovitaksite paari sõnaga kommenteerida seda külaskäiku? suur tänu kolleegid, ma tahaksin paar sõna ka öelda, tahan tänada sekretäriaati, eriti Hugot suurepärase töö eest. see oli nagu pakettreis meie jaoks, kõik oli ära tehtud. ma ei tea, kas te teate, aga maailma kõige ohtliku, ohtlikema linnade nimekirjas on Joao Pessoas äh, neljandal kohal, Brasiilia kõige ohtlikum linn, aga meie tundsime ennast turvaliselt. aga kohtumised olid Brasiilias väga-väga olulised, suurte ettevõtetega kohtusime ja tahaksin tänada ka Carlost selle delegatsiooni juhtimise eest, sa tegid seda väga hästi ja äh, suur tänu, et sa kõik need kohtumised korraldasid, vaba aega meil ei jäänud rääkisime olulistel teemadel, küberjulgeolek, jul-, turvalisus, võrkude neutraalsusest rääkisime ja huvitav oli minu meelest see, et me suutsime oma seisukohad selgeks teha teist, mitmetele osapooltele interneti haldamise foorumil, Brasiilia delegatsioon oli seal, ameeriklaste delegatsioon oli kohal ja oluline on selle juures see, et kõik kardavad parlamenti ärgem seda siis unustagem, aga ülevaates on kirjas ka, et me rääkisime näiteks sõnavabaduse küsimustest India puhul, nad äh, laadivad alla äh, vabaühenduste lehekülgi, aga, ja, ja kasutavad neid, aga kui on kriitiliste äh, aga kui on tegemist kriitiliste netilehekülgedega, siis need pannakse kinni. Ehm, demokraatia interneti kontekstis on teema, millest äh, me ka seal rääkisime ja Carlosega me rääkisime sellest, et loodetavasti see töö jätkub ja et järgmisel aastal saaksime me ka osaleda meie sekretäriaat on ära teinud suurepärase töö ja ma olen veendunud, et see töö jätkub. suur tänu, ütleb härra esimees, suur tänu selle ülevaate eest ja suur tänu, et käisite Brasiilias. järgmisena päevakorrapunkt number kümme, ma tahaksin vabandada proua Elžbieta Bienkovska ees, me oleme jäänud viis minutit äh, päevakorrast maha, aga ühteturustrateegia arvamuste vahetus siseturu tööstuse ettevõtluse ja VKE-de volinik. no teise teate paremini, mis on teie ähm, töökoha nimetus, ähm, aga mina tean seda ka, tegemist on struktuurse dialoogiga ja suurepärane võimalus äh, teile esitada küsimusi komisjoni tööprogrammi kohta järgmiseks aastaks väga huvitav äh, on siis kuulata ära teie seisukohad, et äh, mida te välja pakute järgmisteks aastateks. parem õigusloome. kõikide nende teemade puhul, äh, välja arvatud siseturg võib-olla oleme meie vastutav komisjon, tööstusettevõtlus ja VKE-d. see on meie vastutusalas, nii et me oleme tõesti väga huvitatud sellest arvamuste vahetusest teiega, proua volinik. ja paluksin teil nüüd siis sõna võtta meie kohtumise alguses. suur tänu, härra esimees, austatud saadikud nagu härra esimees täiesti õigesti ütles, tegemist on osa meie struktuursest dialoogist, tahaksin anda teile infot ähm, sellest, mis komisjonis on toimunud, aga arvamuste vahetus on ilmselt palju huvitavam osa. aga äh, räägiksin paari sõnaga sise, ühtseturu strateegiast, äh, siis meie tööstussektori konkurentsivõimest ja siis äh, räägin natukene Volkswagenist, aga ka kosmose ja maailmaruumi äh, tööstus ja, ja see, millised plaanid meil on selles osas järgmisel aastal, need on need ähm, meie tööprogrammis järgmiseks aastaks väga selgelt sisse kirjutatud, aga alustaksin ühtse turustrateegiast. me keskendusime kolmele strateegia eesmärgile, kõigepealt uued võimalused tarbijatele, kodanikele ja ettevõtetele teiseks meie tööstuse kaasajastamine ja meie majanduse kaasajastamine laiemas kontekstis ja ka mis on kõige olulisem, see osa sellest strateegiast minu jaoks, kõik äh, osad muidugi on olulised, aga see on minu jaoks tõesti kõige tähtsam, on see, et äh, mida see poliitika annab. nüüd äh, kõigepealt võimaluste loomine uued võimalused meie tarbijatele, ettevõtetele, professionaalidele, aga ka äh, iduettevõtetele. selles osas me sillutasime tee juba kapitaliturgude paketiga ja see strateegia on nüüd osa laiemast pildist äh, selleks aastaks. ainus strateegia mis äh, veel sellel aastal vastuvõtmisele tuleb, nimelt äh, ringmajanduse pakett äh, homme. selle eest ma vastutan koos volinik Vellaga. selles strateegias on koordineeritud tegevuste ja meetmete kogu, kõigepealt on meie eesmärk haldus tõkete eemaldamine, kuid selle tööga me ei ole veel jõudnud äh, lõpule, see osa strateegiast äh, vajab veel rakendusfaasis äh, timmimist, sellepärast et väga detailsed tegevused ei ole veel paika pandud. me oleme pakkunud välja Euroopa algatuse iduettevõtetele ja me tahaksime ettevõtjatele anda ka uue uus, uue võimaluse taaskäivitada oma ettevõtlus, seda on ettevõtted äh, ikka ja jälle palunud, äh, nii et äh, tulemas on uued ettepanekud volinik Jourovaga koos. ja me kavatseme esitada ka väga selged suunised selle kohta, kuidas Euroopa seadusandlus, tänane seadusandlus seal meie majandusstrateegias äh, panustab, äh, meil peaks olema ühtne lahendus äh, Euroopa tasandilt meetmete läbi, aga liikmesriigiti on see asi praegu väga killustunud. nüüd meil on vaja uut standardite süsteemi, mis kiiresti ja õigel ajal toob turule uued standardid ja meie ettevõtetel peavad olema paremad juurdepääsud avalike hange, avalikele hangetele, eriti VKE-dele. ja kolmas sammas, nagu ma ütlesin, on äh, tulemused, me tahame, et meie reegleid ja suuniseid rakendatakse tõhusalt ja kiiresti me oleme välja pakkunud äh, siis äh, aruka rakendusstrateegia. me tahame kindlasti parandada oma järelevalvemeetmeid kaupade ja teenuste turu osas ja paari sõnaga räägiksin ma siin siis äh, hiljutistest heitgaaside skandaalist, ma ei pea vist siin hakkama rõhutama seda, kui oluline on äh, see, et äh, meie järelevalve teenuste turul ja kaupade turul oleks senisest tõhusam. me üritame tegutseda kiiresti äh, kolleegiumina, sest nagu te teate, komisjonil ei ole täna ja ei ole olnud ka varem võimu siseriiklikul tasandil seda määrust tegelikult äh, rakendada, aga öö, ähm, ma olen võtnud samme ette, me oleme üritanud aidata koordineerida äh, tegevust liikmesriikide vahel, ma eeldan, et äh, järgnevatel päevadel tulevad lahendused eile langes tähtaeg, kukkus tähtaeg Volkswageni jaoks ja me ähm, tahame parandada ka kontrollisüsteeme siis äh, autotööstuse puhul ja tehnilisse komisjoni on see asi jõudnud. ja minu seisukoht on, et ähm, leiti hea kompromiss. kompromissi leidmine oli oluline sest meil on vaja tõesti uusi robustseid testimismeetodeid ja neid tuleb juurutada nüüd kiiresti. ja see kokkulepe äh, kindlasti muudab tänast olukorda. Äh, neljasaja milligrammi asemel äh, kilomeetri kohta on eesmärgiks nüüd sada kuuskümmend kaheksa milligrammi kilomeetri kohta, üle poole rohkem, vähem siis loodetavasti te toetate seda kokkulepet. see kompromiss minu meelest on äh, hea kompromiss, tasakaal on siin ilusti saavutatud, ühelt poolt keskkonna vaatevinklist, aga teisalt on see ka tööstuse jaoks reaalne plaan. ambitsioonikas, aga siiski realistlik. ja kolmandaks äh, veel, äh, praegu on väljatöötamisel ka kütuse Äh, kulu, äh, uued testimismeetodid. selle eest vastutab äh, härra Kanjete ja selles osas peaksime me siis oma ettepaneku järgnevatel kuudel esitama. ja veel üks väga oluline teema, nimelt ettevalmistamisel on ettepanek tüübikinnituste osas, me tahaksime nimelt, et sõidukite testimisprotsess oleks senisest sõltumatu ja meie konkreetsed ettepanekud, lõplikud ettepanekud jõuavad detsembrikuu jooksul veel teieni. ja siis turujärelevalve meetmed, ka selles osas tuleb tegutseda kiiresti ja me sellega ka tegeleme ja ühtse turustrateegia siin kindlasti tuleb kasuks. järgmine punkt, ähm, meie tööstussektori konkurentsivõime see lähenemine, mille me oleme võtnud praegu ühtse turustrateegia alt, on väga selgelt äh, fokusseeritud, meil on kakskümmend kaks erinevat meedet välja töötatud, kõikide eesmärgiks on töökohtade loomine ja majanduskasvu suurendamine, aga ka meie konkurentsivõime tõstmine ja äh, tuleme siis välja kuu pärast umbes uute konkreetsete meetmetega ja selleks on meil vaja ka teiepoolset toetust ning seepärast on meie äh, tänane kohtumine oluline, aga meie ühtse turu strateegia peab koos käima ka teiste strateegiatega, nagu näiteks digitaalse ühtse turu strateegia, need on asjad, mis peavad käima käsikäes, mõlemad strateegiad on võrdselt olulised, osalt poolt äh, me näeme ju seda, et meie tööstussektor digitaliseerub, aga teiselt poolt äh, tuleb äh, läbi viia ka laiem kaasajastamine jaanuaris äh, on tulemas siis meie uus ettepanek äh, tööstussektori konkurentsivõime osas, äh, väga suur samm edasi meie strateegias ja toon ainult kolm näidet, kui oluline on kaasajastamine, näiteks kaasajastatud standardiseerimissüsteem aitab meil kiiresti reageerida tehnoloog- muutustele ja muutustele turul ja see tähendab seda, et ettevõtetel on lihtsam integreeruda äh, väärtusahelaga maailma tasandil ja intellektuaalse omandi seadusandlus kaitseb innovatsiooni äh, ja annab võimaluse tegutseda meie ettevõtetel maailma tasandil ja loomulikult kogu see raamistik peaks ettevõtete jaoks elu lihtsamaks tegema. kuid äh, loomulikult äh, ma tean, et tööstussektor on, on väga-väga lai teema ja me peame tegelema ka Euroopa tööstuse suurte probleemidega, see, et meil ei ole piisavalt investeeringuid, elektrienergia hinnad, ressursitõhusus ja ebaõiglane kaubandus öö, poliitika, sellest kõigest hakkame siis rääkima järgmisel aastal. ja paari sõnaga räägiksin ma ka mm, kosmosepoliitikast ja kaitsesektorist. tulemas on nimelt kaks olulist algatust. Äh, vastavalt komisjoni tööprogrammile. kõigepealt kosmosestrateegia. me kavatseme esitada Euroopa kosmosestrateegia, kus me joonistame välja oma visiooni, toome välja meie prioriteedid ja tahame Galileo ja Kopernikuse kosmoseprogrammi äh, võimalused avada kõikide kodanike jaoks äh, need programmid koguvad praegu väga kiiresti hoogu ja on sellel aastal juba päris hästi käima läinud ja me tahame tõesti selle võimalusi ära kasutada ja, ja maksimeerida äh, potentsiaali nii palju kui võimalik, me tahame, et ka erasektor ka tuleks kaasa nende programmidega, et nad saaksid aru, et, äh, et siin on tekkinud ka nende jaoks äh, võimalus kuigi praegu on veel liiga vara detailselt rääkida sellest strateegiast, on mõned prioriteedid välja kujunemas, eile me rääkisime sellest äh, Luksemburi eesistuja juhtimisel Euroopa Kosmoseagentuuris, aga kõigepealt tuleb integreerida Copernicus ja Galileo siis me võime välja arendada meetmed, mis peaksid siis toetama seda, et need teenused jõuaksid turule ja et seda hakkaksid kasutama erasektor ja, ja ka avalik sektor ja siis võtame ette ähm, raamtingimused, mis on vajalikud uute turuvõimaluste loomiseks ja siis keskendume edasi teistele valdkondadele nagu juurdepääs kosmosele, kosmose teadusuuringute omavaheline seostamine ja tahame jõustada ka äh, Äh, kogu selle strateegia haldusraamistikul, see on ka oluline, mitte kõige olulisem punkt, aga selge on see, et see asi tuleb, peab olema korralikult hallatud. nüüd kaitsestrateegia, see on äh, väga suures äh, osas seotud kosmosestrateegia, tulemus on Euroopa tegevuskava, sellel on kaks peamist eesmärki, ühelt poolt me tahame toetada Euroopa kaitsekoostööd ja kriitilisega tähtsuse valdkondades Euroopa strateegilist autonoomiat. meie plaan näeb ette Euroopa kaitsetööstuse ühtse turu teadusuuringute võimalused ja te ehm, kahese otstarbega tehnoloogiate kasutamine. Need on kõik meie strateegia keskmes Äh, rõhutatakse seal tänaseid eesmärke, kuid kaasatakse ka teised strateegiad, näiteks Euroopa julgeoleku ja välispoliitika ühtne strateegia, millega on tegelenud kõrge esindaja Mogherini, tema vastutab selle eest. kuid tulemas on ka uus ettepanek äh, satelliitkommunikatsiooni kohta valitsuste vahel kaitsetööstus ja kosmosestrateegia on meie jaoks väga olulised äh, järgmisel aastal ja annan teile kindlasti pidevalt siis ähm, lisainfot nende strateegiate eest. Neil on mõlemal üks eesmärk, me tahame luua majanduskasvu ja töökohtade jaoks taimelava. ma ei kasutaks sõna reindustrialiseerimine siin, aga vähemalt me tahame oma tööstussektori muuta konkurentsivõimelisemaks. härra esimees tänav äh, proua voliniku ilma mikrofonita ettekande eest. Oh, sorry. vabandust, ütleb esimees, suur tänu teile, proua, ja alustame arutelu. kõigepealt fraktsioonid. kõigepealt saab sõna härra Karinš Rahvapartei nimel An Thank you very much, uh, Chair. Thank tänu teile, esimees, äh, volinik. Äh, vabandust, et ma pidin vahepeal välja jalutama, sest äh, väga lärmakas telefonikõne tabas mind. aga ma tahaks küsida seda, et teie kui tööstuse eest vastutav minister äh, Eh, meid on tabanud skandaal äärmiselt olulise eh, autoehitusettevõtet on see tabanud, kes mängib tohutu suurt rolli Euroopa turul ja see puudutab eriti just diiselautosid. Eh, praegu mõned ütlevad, et probleem on diislist ja diiselmootoritest tuleb lahti saada, tuleb hakata kasutama elektrimootoreid aga Euroopal on konkurentsieelis, meil on äärmiselt arenenud tööstus ja seega äh, selline samm ei oleks meie tööstuslikes huvides. küsimus äh, komisjoni seisukohalt lähtudes. ma saan aru, kuidas toimivad Euroopa hierarhia ja struktuurid, aga komisjoni seisukoht. Äh, teil peaks olema võimalus oma seisukohti läbi suruda kuidas äh, teie näete ette toetust äh, Euroopa äh, autotööstusele üldiselt, mitte ainult Volkswagenile, vaid see oleks laiemapõhjaline, nii kuidas suurendada autotööstuse konkurentsivõimet, kuidas seda samas äh, Eh, kokku viia meie eh, väga rangete emissioonistandarditega. suur tänu, sotsialistide nimel eh, saab sõna härra Nikk. suur tänu. suur aitäh. suur tänu teile, proua volinik. Our colleague and all of you from Romania uh, one... ma sooviksin uh, tänada nii teid kui kõiki teisi rumeenlasi, kes äh, tulid äh, koosolekule, täna on Rumeenia rahvuspüha, nii et palju õnne teile! Speaking Romanian, all of us we are ja te kõik räägite rumeenia keelt, me siin oleme kõik rumeenlased. suur tänu, proua volinik! nagu ikka, tervitame teid südamest meie komisjonis, mul on äh, probleem, mille sooviksin teile edastada parlament ja komis- ja parlamendis on ITRE komisjon seotud tööstusküsimustega ning teie, arvan, olete eh, komisjonis eh, tööstusest vastutav isik ja siis sooviksin teile seega ka rääkida ühest probleemist, praegu asi on väga segane, nimelt me ei saa alati kätte vajalikku informatsiooni ning äh, mitte alati ei saa meie andmeid pädevatelt ametnikelt. ning äh, sooviksin äh, rääkida teile juhtumist, kui me ei saanud komisjonis raportit vastu võtta, sest meil ei olnud selleks vajalikku informatsiooni ning äh, vastutav peadirektoraat ütles meile, et me ei vastuta selle küsimuse eest, meie ei ole selle küsimusega seotud äh, ja et nemad sellesse asjasse ei sekku, nad ei taha tellega, kellegagi tülli minna. nüüd on meil uus ETS teemaline raport. üritame aru saada mõjuhinnangust, üritame aru saada sellest, kuidas see mõjutab tööstust, kuidas äh, käsitleda neid äh, andmeid, mis meieni jõuavad, sest äh, praegusel hetkel ähm, pole andmed me igatahes saanud. eile toimus energiateemaline arutelu ja ja energia peadirektoride esindaja ütles meile, ma loodan, et ma sain sellest õigesti aru, et äh, komisjon ei toeta pikaajalisi lepinguid. tööstus ütleb aga, et nemad soovivad ette teada, mis tulevikus toimuma hakkab. arvan, et eh, teie saate sellest ju samuti aru, et eh, kui on olemas leping, on võimalik ka ennetavalt tegutseda ja eh, hinnad ei saa lihtsalt üleöö tõusma hakata. ja regi-, regionaalasjade peadirektoraat, ütlen teile seda sellepärast, et see on väga oluline meie eh, pakume välja eh, nutivõrkusid, tööstus aga peab eh, hiljem välja töötama võimalusi, võttes aluseks siis hinnad, mis võivad tõusta või siis mitte. meie kõigi jaoks oli see eilne sõnavõtt äärmiselt jahmatav, sest kui selline suhtumine on Euroopa tööstusesse, siis see söe- ja tööstuse liit, mis oli Euroopa Liidu aluseks, kaob ära, me jääme tööstusetua, sest äh, meie ei tea, kuidas sellise lähenemisega on võimalik äh, tööd teha. sellega seoses me sooviksime, et komisjon ja vastutav peadirektorat selle asjaga tegeleksid. meie ei soovi sellist strateegiat töötada Ehm, me ei saa lubada, et tööstused, töötajaülised jõuaks tööle kella kaheksaks ja peaks kolm tundi ootama, et hinnad oleks madalamad, et nad saaks hakata oma tööd tegema. ootame toetust Euroopa tööstusele, suur tänu. järgmisena saab sõna härra Tšenovski ECR-i nimel. kas ka Tšehhi Vabariigis on täna rahvuspüha? ei, kui ei, võite ikkagi rääkida tšehhi keelt my nemáme e, Národní den a suur tänu. meil ei ole täna rahvuspüha, ütleb e, e, härra Tošimovski, aga vabandab, et ta ei oska kahjuks rumeenia keelt rääkida. igatahes tervitan meie Rumeenia kolleege. mul on väga hea meel selle üle, et võime mõtteid vahetada proua volinikuga ja rääkida olulistest äh, asjadest, nagu näiteks äh, seda on ühisturg, mis äh, on Euroopa Liidu üks alustaladest. teame, et on veel äärmiselt palju tõkkeid. me teame, et me ei liigu edasi piisavalt kiiresti, kuid siiski sooviksin teid tänada väga ülevaatliku sissejuhatuse eest meie arutellu, sest aega on tõesti väga vähe. ma tahaksin esitada teile kaks kommentaari, millest üks puudutab teenuste vaba liikumist, mis äh, on üks äh, Euroopa Liidu alustaladest tihtipeale oleme tunnistajaks sellele, et äh, teenustega seoses on äärmiselt palju probleeme, kui äh, äh, infovahetus toimub piiriüleselt. ma mäletan, kui võeti vastu direktiiv teenuste ühisturu küsimustes, sellest ka minu küsimus mis sammud on järgmised, sest väga paljudest tõketest on lihtsalt bürokraatlikud tõkked. Neil ei ole mitte mingisugust mõtet. nii et kuidas teie sellesse suhtute, kuidas edasi liikuda, kuidas kõigi nende eh, eh, tõkete takistuste vahelt eh, läbi vingerdada? ja teine küsimus puudutab intellektuaalset omandit. mul on äärmiselt hea meel selle üle, et ühisturg ja ka traditsiooniline kaitse geneerilistele arstimitele on sisse viidud, tean, et see on äärmiselt spetsiifiline turuosa. meil on samuti üks erand kolmandate riikide jaoks kui äh, see erand äh, ei, selles osas ei võeta midagi ette piisavalt äh, kiire aja jooksul, et siis väga paljud geneerilised ravimid Euroopa turult kaovad, see oleks äärmiselt kahetsusväärne, sest see on äärmiselt oluline turu osa Euroopas. suur tänu teile, proua volinik, ja tore, et siia tulite! ja järgmisena saab sõna härra Küüruk. sõnama suur tänu, kuulis, köszönöm az alapos tájékot. Suur tänu teile. Örülök, hogy hangsúlyosan beszélt a... Ma tänan, ma tahan tänada voliniku info eest. Jah, konkurentsivõime on tõepoolest otsustava tähtsusega teema meie komisjoni jaoks. Meil on vaja õiguslikku raamistikku et toetada meie ettevõtteid. paraku aga on väga palju tõkkeid endiselt selles valdkonnas ja meie ettevõtted tegelikult ei ole seetõttu edukad ja konkurentsivõimelised rahvusvahelistel turgudel. minul on teile üks küsimus. eelkõnelejad juba ka viitasid sellele, nimelt geneerilised tooted juurdepääs kolmandate riikide turgudele on siin piiratud. seal saab tootmist alustada palju varem. Euroopas paraku on suured piirangud sertifikaatide taotlemise näol. kuidas on geneeriliste toodete tootjate reguleerimisega kuidas hõlbustada nende pääsu kolmandate riikide turgudele, sest see, mis praegu toimub, ei ole optimaalne, väga palju tuleb veel ära teha patentide ja litsentsidega selleks, et olukord paraneks ja et saaks töökohti juurde luua. suur tänu, kallis kolleeg. järgmisena saab sõna härra Blanco Lopez. suur tänu teile suur tänu teile, härra esimees, ma sooviksin esitada kõigest ühe kommentaari. nimelt eh, ühisturu tugevdamise strateegia pühendab ka eh, koostegevus majandusele ühe eh, olulise aspektina tõstetakse seda esile, mis on oluline nii tarbijatele kui tootjatele. see on oluline nii selleks, et tooteid ja teenuseid mitmekesistada, kui ka selleks, et vähendada kulusid äh, kodanike jaoks, tarbijate jaoks, samas aga ei ole ühtegi viidet äh, riskide kohta ega samuti ka väga vähe on ähm, olemasolevate turumudelite muutmise kohta midagi või äh, ei ole räägitud ka sellest, äh, kuidas õigusloomeliselt edasi tegutseda. kõige suurem väljakutse aga ähm, peale tarbijate garantiide loomise on ähm, ju töötajate kaitsmine tõsi on see, et selline majandusliik suurendab paindlikkust eh, või ka eh, eh, samas näeme, et paljud uued töökohad on, loovad väga halbu töötingimusi. proua volinik, on vaja komisjoni poolset algatust ka selles valdkonnas. suur tänu teile, kolleeg. järgmisena saab sõna härra Piiper järgmisena suur tänu, härra esimees, proua volinik, ma istun siin hoopis teisel poolel. kaks märkust. jah, kõigepealt autotööstus ja heitmed. ma arvan, et komisjoni ettepanek, nii nagu te seda praegu eh, kirjeldasid, eh, viib meid meie eesmärkidele hästi lähemale Äh, kas neid ikka äh, õnnestub täita, aga vähemasti me peame seda üritama. nüüd äh, hinnang selle kohta, mida see tähendab, kui meie parlamendiga saadame teie ettepaneku tagasi, et millised tagajärjed sellel oleksid autotööstusele. ma tahaksin siinkohal rõhutada, et meil on Euroopas kaksteist miljonit töötajat autotööstuses ja Äh, kui te autot vaatate siis, siis seitsekümmend viis protsenti selle väärtusest loovad just äh, väikesed ettevõtted, äh, kel, kus on alla kahesaja viiekümne töötaja. seitsekümmend viis protsenti loovad just väikeettevõtted ja kui me nüüd tahame karmistada edasi nõudmisi, jah, tegemist ei saa olla, et üks kogu sektor pannakse nüüd kahtluse alla lihtsalt ühe väike kuritegeliku grup, grupi tõttu. nüüd teine märkus. see puudutab äh, tulirelvi, jahirelvi ja vastavat direktiivi. Äh, ja äh, meid lausa pommitatakse praegu murelike jahimeeste poolt ja sportlaskurite Eh, ridadest, nad on ebakindlad oma tuleviku suhtes. näib, et eh, need sportlased ja jahimehed on nüüd sattunud terroristidega ühte gruppi ja seda me ei saa lubada. väga palju on igasuguseid kuuldusi eh, praegu liikvel, et mida komisjon kõik kavandab selles vallas, äkki te selgitaksite meile olukorda? Uh, thank you, your question is very close to any aitäh, jah, teie küsimus on loomade tervishoiuga väga seotud, ütleb härra Puusek. Pan äh, Kierek järgmisena. Äh, suur tänu teile. jah, tõepoolest, äh, mis nüüd puudutab Euroopa autotööstust ja litsentse, siis tõepoolest see Ehm, ehm, um, asi on väga keeruline, on selliseid riike nagu Poola, Hispaania ja Rumeenia, eh, kus eh, ja mitte teistest rääkida, kus eh, autode keskmine vanus on umbes kolmteist aastat või vähemalt Poolas on see nii. see tähendab siis seda, et tegemist on sellise fenomeniga, mis mm, on seotud väga äh, kõrgete CO2 heitmetega, samas eh, on meil eh, sellised struktuurid olemas, mis peaksid tegelema eh, VKI-dega. Nad ei saa õnnetuseks võrdselt tegutseda kogu Euroopas ning asi on seotud ka monopolidega, leian, et tegemist on äärmiselt suure veaga, see äh, tuleks kuidagi elimineerida, kui asendusklausel ähm, äh, võetakse vastu kogu Euroopa Liidus, sest äh, mitte, et me praegu kuidagi üritaks pidurdada VKE-de arengut, vaid me ka üritame äh,, üritaksime niimoodi ka kontrollida emissiooni. Correct. And Mr Rubik will be next speaker. ja järgmisena saab sõna härra Rubik. ma tahan tänada volinik Belkovskat väga paljude tegevuste eest, eh, mis teil on VKE-de toetuseks, Erasmus programm noorte ettevõtete ettevõtjate jaoks on tõesti edulugu olnud ja ma tahan, et seda veelgi tugevamalt ellu rakendataks eile me arutasime ka naisäriinglitest. see on väga hea ettepanek, eriti nendes riikides, kus on suur tööpuudus. nii et eh, tõesti, see uus kontseptsioon annab neile julgustust. Eh, mitmesugused muudki eh, algatused, nagu näiteks migrantide ettevõtlus peaks nüüd olema keskkonna keskpunktis, sest praegu on miljon äh, Mm, pagulast, võib-olla järgmisel aastal juba topelt nii palju ja tähtis on nad mitte ainult majanduskeskkonda integreerida, vaid anda neile ka stiimuleid, et nad omaenda äh, kogukonnas äh, sellega tegeleksid ja sellest tõuseb tulu kõikidele Euroopas. nii et äh, tähtis on, et ka migrantidest ettevõtjad hakkavad tööd andma oma kogukonnale, nii et sellegagi tuleks tegeleda. ma arvan, et meie eesmärk kakskümmend protsenti rohkem toota aastaks kaks tuhat kakskümmend Euroopas on hea eesmärk, aga paraku praegu on hoopis näha taandkäiku. ja võib-olla aastaks kaks tuhat kolmkümmend peaks tootmine Euroopas kolmkümmend protsenti kasvama ja selleks tuleb nüüd alus luua Äh, ainult nii on võimalik jälle tööpuudus kaotada ja heaolu taastada, see kõik käib ju töö kaudu ja sellepärast äh, nüüd minu palve teile äh, jah, sisepõlemismootoreid ärge nähke negatiivses valguses üldiselt, vaid ikkagi meie oleme siin Euroopas ju esirinnas nende tootmises ja tähtis on äh, et see valdkond ei saaks negatiivset imagot. suur tänu. ja nüüd järgmine. Firstly, I'd just like to echo the comments of uh... kõigepealt ma tahan Franco Lopese kommentaare toetada, ütleb proua Moody jah, see koostööd tegev majandus, ühistarbimine, shared economy, ärgem unustagem ka neid inimesi, kes selles sektoris tegevad on. seda esiteks. teiseks ma tervitan seda, et te viitasite siin ka ringmajandusele. jah, tähtis on nüüd ka, et see tulemusi tooks, aga selleks on vaja põhimõttelisi reforme ja Rakierek rääkis siin remont siin tuleb vastu võtta terve rida poliitilisi otsuseid, ma ootan neid ettepanekuid ja ma loodan, et need on auahned ettepanekuid, kui me neid hakkame äh, käsitlema. ja kolmandaks te rääkisite kosmosest. jälle, tegemist on tohutu suure sektoriga, see on ülioluline, äh, ükskõik siis kas kliimavaatuse jaoks, äh, julgeoleku jaoks, kaitsevaldkonna jaoks, tervishoius ja mujalgi jah, aga äh, seal on näha äh, teatud äh, segadust, et kellel, kus vastutus täpselt lasub, arvestades, kes kõik tegelevad kosmoseküsimustega Euroopa Liidus. ja väga hea oleks teada, kuidas see strateegia hakkab välja nägema just nende probleemide lahendamise seisukohast. aga tahaks näha ka, et parlament oleks rohkem kaasatud kosmoseteemadesse sest äh, seni on siin olnud vaakum meie suhetes, agentuurid, komisjon ja parlament. nii et oleks huvitav kuulda ka selle kohta. Madam. suur tänu, proua Virkunen. Yes, thank you, Mr President. suur tänu. me tähistame pühapäeval sõltumatuse päeva, nii et ma nüüd siis lülitun seetõttu soome keelele. komissari. suur tänu. suur tänu teile ülevaate eest, minulgi on teile terve rida küsimusi. kõigepealt ma tahan toetada seda, mida siin räägiti ühistarbimisest, sharing economy teemast, see on oluline ja hea, et see on teie tööprogrammis järgmisel aastal olemas. Te teate, et meil on Euroopas terve rida ettevõtteid, kellel on raskusi olnud. ja põhjuseks on regulatiivne raamistik, kas siis eh, liikmesriigi tasandil või Euroopa Liidu tasandil. seda ei tunnistata ja mõnes kohas on see lausa keelatud. nii et tähtis on äh, innovatsioonist kinni haarata ja kasutada seda ja arendada millessegi äh, väärtuslikku, et teenuseid juurde tuleks. ja samadele teenustele peavad kohalduma samasugused eeskirjad. BNB äh, ja Uber, need ei ole mitte ainult hotelli ja taksoteenused, meil on vaja regulatiivset raamistikku Äh, mis nendele kindla koha annaks meie majanduses, selline sharing economy on tõesti, mida ma tahaksin julgustada teil puhul käsitlema. nüüd teine tähtis küsimus on meie ühtse siseturu tulevik. on väga hea see, et me rõhutame äh, selle tähtsust, eriti praegu pagulaskriisi ajal aga pagulaskriis on kaasa tulnud selle, et jälle on piiridel kontrollid. ja inimeste vaba liikumine samas on meie jaoks peatähtis ja peame mõtlema selle peale, mida need piirikontrollid hakkavad tähendama meie ühtsele siseturule. see siseturg peab säilima ja äh, härra Markus Piiperi poolt öeldu juurde, see puudutas tulirelvade direktiivi. jah, tõesti, seega on meie riigis ka muret tekitanud. aga nüüd on meil iseseisvuspäev tulekul, laupäeval. ja meil on reservistid ja reservistide käsutuses on relvad, aga direktiiv tahab need keelustada. ja see on tõesti suure äh, ärevuse tekitanud meil Soomes. nii et Soome tahaks, äh, et erand kohalduks meile, et oleks võimalik nendel inimestel tulirelvad hoida oma käsutuses. Ah, okei okay., pardon. vabandust, ütleb härra Martin, suur tänu teile, esimees proua volinik Äh, palju õnne kogu Rumeenia rahvale ja äh, seda ka ähm, Prantsuse metallitööstusele, sest täna on äh, Prantsuse metallitöötajate päev. ma arvan, et me ei saa rääkida ühest turust, kui me ei räägi kogu ülejäänud maailmast. vabandust, ütleb kõneleja, olgu. me ei saa rääkida ülejäänud, jätta rääkimata ülejäänud maailmast, sest võime üritada olla võimalikult konkurentsivõimelised, et oma tööstust toetada, kui samas teistel on sellised vahendid käepärast, mis on meie reeglite vastased ning see saab, seab ohtu meie konkurentsivõime, nagu te sellest ise ka aru saate, ning meie partnerluslepingud eh, Hiinaga tekitavad veel eriti äh, keerulise olukorra. Hiina ei mängi samade reeglitega mei-, kui meie ning tööstus on äärmiselt mures selle pärast, et ähm, e, Euroopa Liit äh, sellised lepingud sõlmiks Hiinaga, see tekitaks meie tööstuse jaoks väga suuri raskusi. Te teate, et äh, Hiina kasutab kurjasti ära oma võimalusi ning see tekitab suuri-suuri raskusi Euroopa tööstuse konkurentsivõimele ning ka siin üritame, et ühis, me üritame siin, et ühisturul oleks ühised reeglid, et äh, ei tekiks ebalõõdset konkurentsi ja seda Hiinaga ei saa sugugi nii öelda. Hiina kohta ei saa sama öelda. Te äh, näete, et me ei saa selles olukorras kunagi võrdselt äh, äh võidelda. teine küsimus äh, puudutab äh, siis kasutatavaid tehnikaid ja oskust oskusi. paljud Euroopa firmad, kes soovivad ümber viia oma tegutsemist Hiinasse ning neil on kohustus seega välja õpetada sealsed töötajad, mis tähendab seda, et nad meie see tähendab siis seda, et meie patendid, meie oskused viiakse sinna üle, see on tõeliselt murettekitav. ja teie kui tööstusvolinik peaksite oma seisukoha välja ütlema, kuidas eh, eh, Euroopa saaks eh, aidata aidata välja selgitada meie tipud, me, meie teatud valdkondades ei saa ära hoida ühinemisi, liitumisi, tihedat koostööd väitega, et turu olukord on selline, tegemist on domineeriva positsiooniga turul, samas, aga nagu on olemas selliseid tooteid, mis tulevad Euroopasse Hiinast ning mis domineerivad praktiliselt poolt maailma. mõelgem selle peale, mis toimus Itaalias, kus Hiina ettevõte soovis ühte Thyssen grupi ettevõtet ära osta, komisjon keelus, sest väidetavalt ähm, oli tegemist domineeriva positsiooniga Euroopa turul pannakse kinni silma selles, kuidas tuuakse sisse Euroopasse roostevaba terast, samas kui hiinlased domineerivad viitekümmet protsenti maailma turgudest. jah, vähemasti mitte rohkem kui kolm minutit, palun. kaks on kõige parem. kolleeg Helmer. suur tänu Äh, esimees, erinevalt teistest ma pean ütlema, et Ühendkuningriigis ei ole iseseisvuspäeva täna, aga me loodame, et meie sõltumatust me tähistame pärast seda, kui Brexiti referendum on aset leidnud. Äh, proua volinik, ma tänan teid huvitava tutvustuse eest ja meil oli päris huvitav arutelu selle järel. nüüd konkurentsivõime küsimust on mitu korda tõstatatud. ma tahaksin küsida volinikult, kas ta jagab minu muret selle üle, et energiahinnad Euroopas on kõige suuremaks probleemiks. meie eh, Euroopa tööstuse konkurentsivõime kahjustaja ja kas te räägite ka komisjonis oma kolleegidega, kes tegelevad kliimamuutuste ja energiaküsimustega ja paluge neil praegust poliitikat muuta selleks, et energia oleks turvaline ja taskukohane Euroopas. ja veel, volinik, eh, eh, ETS-süsteem, e heitmekaubanduse süsteem, kas see ikka toimib? meil on see süsteem nüüd olemas, aga me oleme mures ka süsinikuheitmed ärakolimise pärast ja tihtipeale me teeme järeleandmisi e, nendele, kes väga energiamahukad on. kas selle poliitika tulemuseks ei ole, et ETS e, sellepärast on suureks surveks, suureks koormaks VKE-dele? jah liikmesriikide vahel on erinevused väga suured. meil ei ole vaja referendumit selleks, et iseseisvuspäeva äh, tähistada teistes liikmesriikides. proua Niibler. suur tänu, härra esimees, lugupeetud volinik. vabandage, et ma hiljaks jäin ja ma ei kuulnud teie tutvustavat sisse juhatavat kõnet, aga mul on kolm teemat siseturu kohta. kõigepealt teie siseturu Mm, strateegia ja need vabaametid, äh, äh, arhitektid, äh, arstid, ehitusinsenerid, ma ei tea, kas neid te juba puudutasite, neid vabasid elukutseid, aga need on rühm, kes meil Saksamaal, aga ka teistes riikides omavad väga head oma organisatsiooni. Nad on ise organiseerinud ja öö, me, nemad tagavad ka väga kõrge teenuse standardi. Nad hoolitsevad selle eest, et ka hästi välja koolitataks spetsialistid ja sellega nad võtavad need kohustused ära riigilt, selle koorma ära riigilt ja need organisatsioonid ähm, Äh, ja nende tasud ei ole mingisuguseks tõkkeks, vaid tagavad hoopis kõrge kvaliteedi nende professionaalide puhul ja vähendavad riigi koormust, nii et palun ärge neid kuidagi takistage. teine märkus, kolleegid juba rääkisid siin Volkswageni skandaalist, kolleeg Piiper puudutas seda, ma saan seda toetada ja ka kolleeg Rüübigit toetada selles, palun äh, kui te selle skandaaliga tegelete, kaasab ka meid, aga tähtis on, et see tehnoloogia, diiseltehnoloogia ei kannataks Euroopas, sest tegemist on keskkonnasäästva tehnoloogiaga ja Euroopa teedel sõidab palju diiselautosid, nii et palun teie kui siseturu volinik, hoolitsege selle eest, et see sektor leiaks ka edaspidi toetust. ja viimane märkus, see puudutab ka seadusandlust, siin juba me kuulsime eh, sellest kolleegilt Saksamaal on meil üsna ranged seadused. meil olid äh, relvade osas Linjendenis äh, äh, väga kurb sündmus aastaid tagasi ja pärast seda me võtsime väga ranged seadused vastu ja tähtis on, et kui siin tahetakse nüüd harmoneerida midagi, siis siin ei lähtutaks aktsionismist. <clears throat> Henkel äh,. <clears throat> ma tänan, proua volinik Te olete kahtlemata väga huvitatud sellest, et industrialiseerumine Euroopa Liidus kasvaks. aga asi on nii, et meie tööstus on viimastel aastatel hoopis vähenenud ja mul on üks küsimus, kas teie olete märganud seda, et on seos euro vahel, mis on liiga tugev äh, lõunapoolsete liikmesriikide jaoks ja tulemuseks on see, et nad ei saa vana viisi edasi eksportida ja teiselt poolt euro, mis on liiga nõrk äh, minu riigis, koduriigis Saksamaal ja äh, meil samas äh, tööstus kasvab lausa, mitte ainult ei ole samaks jäänud. kas olete nõus, et on seos siin? sellega, et see ühe mõõduga kõigile ühesugune euro on kahjulik lõunapoolsetele liikmesriikidele. There... kas on veel sõnasoove? ma ei näe, et oleks. väga palju tuli teile küsimusi, proua volinik. me oleme väga huvitatud kõigest sellest. et siin on neli väga tähtsat teemat. tööstus, siseturg, ettevõtlus, VKE-d, aga ka kosmosepoliitika. ka selle kohta küsiti teilt. palun. ma tänan, härra esimees. ma üritan korrastada oma vastuseid. aga andke mulle andeks, kui mul see ei õnnestu. jah, ma kõik panin küll kirja. ja üritan nüüd järjekorras. kõigepealt autotööstus. paljud küsisid selle kohta ja siin ma tahaksin teha tugeva väite, me ei taha loobuda diiselmootoritest, me tahame toetada oma autotööstust. ja mina olen siin, et tööstusseisukohta esindada kolleegiumis tegelema selle teemaga, aga loomulikult ma pean arvestama ka kõiki kohustusi, kõiki kokkuleppeid, mis liikmesriikidel on sündinud varasematel aastatel aga autotööstus, kui tohib öelda, on ähm, juveel, äh, mida tuleb kaitsta, aga samas ei tohi pettusejuhtudele silmi sulgeda, nii nagu nüüd juhtus. nii et ma arvan, et kõige parem reageering praeguses olukorras on jälle tagasi võita tarbijate usaldus. tarbijad peavad naasma. me teame, millised on selle aasta tulemused ja prognoosid järgmiseks aastaks, kuidas reageerivad tarbijad, äh, nii nagu sellistel juhtudel nagu Volkswageni juhtum, aga on vaja jälle usaldust taastada ja selleks on vaja kahte asja. kõigepealt on vaja eh, heitmete testimist reaaltingimustes, selleks on vaja ette näha menetlus ja tä-, praegu on tähtis, et on üks korralik menetlus selle jaoks globaalselt ja kahe ja nelja aasta pärast meil on palju puhtamad diiselmootorid juba. jah, autode puhul me ei saa vaadata kahtekümmend, kolmkümmend aastat tulevikku ette, aga meil on vaja teha kohe praegu mõistlikke põhjendatud samme, need on heitmete testimine reaaltingimustes esiteks ja tehnilise regulatsiooni komisjon on siin ettepanekud teinud, need on auahned ühelt poolt, aga need on ka head keskkonnale, sest neli korda viie aasta jooksul vähenevad heitmete tasemed ja samas me arutasime sektoriga, see on ka teostatav, see ei ole midagi, mis lihtsalt mõeldi välja ja jälle e, ei suudeta kinni sellest pidada. ei, autotööstus maksab väga palju, et teadusuuringuid läbi viia. E, see on kõige moodsam sektor meil Euroopas ja see peab nii ka jääma, aga praegu on vaja jälle taastada tarbijate usaldus, mis lõi kõikuma ja see on tohutu probleem. nädal tagasi Strasbourgis öö, ma rääkisin ka Volkswageni juhiga sel teemal ja ütlen nüüd ka kõvasti välja, et ei saa lubada, et Euroopa Euroopa tarbijaid koheldakse teistmoodi kui Ameerika tarbijaid, see ei ole vastuvõetav. ma tean jah, et majanduslikud asjaolud ja keskkonnateemad USA-s on teistsugused, aga maanteed on meil ühesugused ja samasugused hüvitised peavad meil olema nagu neil. ma ei tea, kuidas seda lahendada. pärast seda, kui ma Volkswageni juhiga kohtusin, siis Volkswagen teatas, et ta ei maksa mingit hüvitist Euroopa tarbijatele. nüüd tööstuse kohta. saadik Niika küsis siin ma pean vabandama, et ma äh, kohe ei vastanud äh, see ei ole vastuvõetav, me alles praegu suurendame oma võimekust peadirektoraadis. jah, ma tegelen sellega kogu aeg, energiahinnad, energiaturg on ka minu pärismaa, sest see on üks, pärusmaa, sest see on üks osa tööstusest, ma ei saa ennast sellest kuidagi eemaldada ja ma ei tahagi nii et ma olen väga pühendunud ka energialiidu teemadele, aga ka see koostööpõhine majandus, sest minulegi kuulub selle autorlus. ja sellel on ka tööstuse aspekt. nüüd energia teema on väga tähtis tööstuse komponent me kogu aeg vaatame, millised on energiahinnad, nende dünaamika. ja mõned näited eh, härra Holmerile vastuseks. Briti energiahinnad terasetööstuses, see ei ole üldse Euroopa regulatsiooni teema, vaid eh, liikmesriigi maksude teema, mis on lihtsalt liiga kõrged. jah, me lööme, loome töörühma, kes siis annab kogu info selle kohta, miks energiahinnad erinevates liikmesriikides on nii erinevad, mõnel pool väga kõrged. ja põhjuseks ei ole tihtipeale mitte kliimapoliitika, Euroopa energeetikapoliitika, vaid tegemist on liikmesriigi sise regulatsiooniga. Ühendkuningriigi puhul just nii ongi. selle ma tahtsin selgelt välja öelda. nüüd geneerilised tooted. strateegias me oleme käsitlenud ka kaitse ja täiendavaid sertifikaate ja patendikaitset, me oleme kogu aeg kontaktis ravimitööstusega ja geneeriliste ravimite tootjatega. ja me kavandame ka tootmises erandi teha, mis võimaldab Euroopal eh, bioloogiliselt samasuguseid ravimeid väljatöötajatele ja eh, geneeriliste ravimite tootjatele luua eh, tingimused, meie tööprogramm, strateegia ja strateegia rakendus näeb kõike seda ette. nüüd ühistarbimine. kõik teie ju teate. ja ma ütlesin ka seda, et olukord liikmesriigiti on väga erinev, et kuidas suhtuda sellesse ühistarbimisse mina isiklikult arvan, et ehkki peaksid seda rohkem arutama, mina isiklikult arvan, et ei saa võidelda selliste uute ärimudelite vastu, sest see on lihtsalt kasutu. me ei jää võitjaks, sest kogu aeg tuleb uusi juurde ja tekib pidevalt uusi ärimudeleid ja meil on vaja leida lahendus, kuidas seda teemat käsitleda ka ühteviisi kogu Euroopa Liidus. ja sellepärast suunised, mis peavad tagama kaks asja. kõigepealt, et need ettevõtted maksavad ka makse, et kõik toimub õiglaselt eelarve seisukohast ja teiseks, tarbijaid on vaja kaitsta me koostame suunised selle kohta. ja ma ei taha mingit uut äh, seadust siin, aga koostame suunised selle kohta, kuidas praeguste Euroopa Liidu õigusaktidega, teenuste direktiiviga, aga ka äh, proua Jurova äh, portfelli kuuluvate dokumentidega, tema tegeleb tarbijakaitsega, kuidas kohaldada kõike olemasolevat ka ühistarbimisele ja sellega me niimoodi mittesiduvalt äh, tegeleme asjaga. nüüd, mis puudutab ringmajandust, seegi seondub tehnilise kontrolliga ja autode remondi teemaga. jah, korralik tehniline kontroll, see on meil käsitlust leidnud tüübikinnituse direktiivis. jah, täitmisele pööramine on üks asi, teine asi, seda niinimetatud shopping foorumit ei tohi lubada. aga jah, väga tähtis teema on ringmajandus ja selle paketi ellurakendamine. jah, kriitilised toorained, ressursid, energiakasutuse efektiivsus, stabiilne taastuvate materjalide kasutamine, korduvkasutus nagu ma enne ütlesin, selle dokumenti teema on nii keskkond kui ka tööstus. ainult tööstuse kaasamisega õnnestub meil ka ringmajandusega ja korduvkasutusega edu saavutada ja täita kõik eh, keskkonna eesmärgid, mis meil on. aga selleks on vaja tööstus oma leeri saada. Nad ei ole ju meie vastaspool. nüüd jah, tulirelvade direktiivi kohta. jah, sportlased, kollektsionäärid, jahimehed, nende kenad hobid kuidagi ohtu ei satu, ma ei saa küll sellest hästi aru, miks nad sellega tegelevad. aga praegu on olukord nagu ta on Euroopas ja meil on vaja kiiresti reageerida ja seda me ka tegime eh, selles dramaatilises olukorras. selle paketi eesmärk on üks määrus ja üks direktiiv kuulub sellesse, eh, tegeleda turvaküsimustega, kõigepealt jälgida relvade liikumist, me peame teadma, loomulikult on illegaalne turg ja legaalne turg, aga me peame teadma, kes omab relvi ja kuidas need relvad liiguvad Euroopas ringi teiseks on vaja tagada, et relvade aktiveerimine ja deaktiveerimine toimub kõikjal Euroopas ühete ja samade eeskirjade kohaselt, sest kõik need rünnakud, mis toimusid Charlie Hebdo, Talis ja Pariisis, need relvad, mida kasutati, mõned nendest, olid osalt ostatud, ostetud legaalselt internetist ja siis kokku kokku monteeritud ja kasutati relvana. osaliselt olid nad ka valesti deaktiveeritud, asutused teadsid, et need olid deaktiveeritud, aga tegelikult ei olnud seda korralikult tehtud. nii et need on teemad, mida me peame käsitlema. ma kinnitan teile, et kõik, kes tahavad osta legaalseid relvi, sportlased, jahimehed, kollektsionäärid peavad saama seda teha, aga selleks on vaja kõigepealt neil luba. praeguseid lubasid, mis kehtivad, me neid ei puuduta, aga need, kes tahavad tulevikus loa soetada ja osta relva, neile see kohaldub ja ka poolautomaatsed tulirelvad nagu Kalašnikovid, nende öö, eh, omamine see keelustatakse. ma arvan, et ma ei pea selgitama, miks. energiahinnad. tööstus, terasetööstus kõigepealt ETS, heitmekaubanduse süsteem. võin ainult üle korralda, mida ma ütlesin mina esindan tööstuse seisukohti. ma olen väga nõus, et ETS mõjutab väga tööstust ja VKE-sid, aga kõik Euroopa Liidu liikmesriigid aastal kaks tuhat neliteist otsustasid, et tegelevad sellega. otsus on langetatud, aga meie peame nüüd vaatama, millised otsused on valed ja mis mõjutavad negatiivselt tööstust. Hiina. ma teen tihedat koostööd volinik Malmströmiga ja olen täiesti nõus sellega, mida härra Martin ütles on vaja kasutada ära kõik kaubandusinstrumendid, mis meil on, e, tagada ühesugused tingimused meie ettevõtjatele ja antud juhul siis terase tootjatele võrreldes Hiinaga. jah, e, vaba e, turu staatuse omistamine Hiinale. jah, terastööstuses, aga teistes sektorites on tohutu suur oht selles, et kui me absoluutselt eh, avame oma turud Hiinale ja anname neile vaba turumajanduse staatuse, mis see kaasa toob, me peame seda eh, arutama seda erinevatest aspektidest, sealhulgas ka tööstuse seisukohast kõigepealt. nüüd vaba ametite, kutsete esindajate kohta. ma ütlen sedasama, mida ma ütlesin IMCO-s. meil on viis tuhat reguleeritud äh, ametiala, kutseala äh, Euroopa Liidus ja mõnes riigis on neid lausa viissada. ja ma kordan üle, mida ma ütlesin. Prantsusmaal, Hispaanias, Poolas, Ühendkuningriigis, kui ma kohtusin nende assotsiatsioonide esindajatega needsamad argumendid kõlavad ikka ja jälle, et kui see valdkond dereguleeritakse, siis satub ohtu ohutus või nende teenuste kvaliteet. jah, meil kunagi ei hakka olema kõik ideaalne. ja selge on see, et liikmesriikides olukord erinev ja see on delikaatne valdkond, aga peamine on see, et tuleb otsustatu ellu rakendada. meil tulevikus peab olema palju rohkem dereguleeritud kutsealasid. aluseks on Euroopa Liidu õigusaktid siin ja üldjoontes ei ole tõsi see, et kui keegi kuulub Hispaanias sellisesse eh, professionaalide assotsiatsiooni, siis seal riigis pakutavad teenused on ohtlikumad kui assotsiatsiooni liikmete poolt asutavad, osutatavad teenused mõnes teises liikmesriigis. meil on kakskümmend kaheksa liikmesriike, igaüks üritab kaitsta oma siseturgu, jah, on väga spetsialiseeritud kutsealasid ja neid peab eraldi käsitlema, aga üldiselt me lähme ikkagi dereguleerimise teed võib-olla veel kosmose kohta. väga raske on täpselt öelda, et milline Euroopa kosmosestrateegia hakkab välja nägema, aga eilegi me arutasime Luksemburgiga, eesistujaga seda teemat. aastad on nüüd möödunud Lissaboni lepingu vastuvõtmisest ja Euroopa Komisjonil on ka paralleelne vastutus kosmose teemadel kosmosetööstuse küsimustes ja strateegia töötatakse välja väga tihedas koostöös liikmesriikidega muidugi. Euroopa Liidu kosmoseagentuuriga ja ka Šveits on siia kaasatud. aga Euroopa Komisjon on see institutsioon, kes rahastab pea sajaprotsendilised Euroopa kosmoseagentuuri tegemisi. ja meie seisukoht on siin väga selge ja see ei ole üldse arutelu objekt. meil peab olema oma mõju ja tõsine roll ka agentuuri poolt osutatavate teenuste puhul. suur tänu, proua volinik. palju küsimusi väga sügav arutelu. dialoog, struktuurne dialoog on kuu-kuu järelt meie jaoks ikka oluline, sest et äh, me saame siis aimu selle kohta, mida Euroopa Komisjon teeb, mis teil on plaanis, mida te olete teinud, nii et suur tänu kõige eest, mis te olete teinud ja kõik küsimused olid ähm, väga head küsimused ja võiksid olla mõtteaineks teile ka tulevikus, proua volinik. suur tänu ja te saate muidugi kiiremini nüüd äh, kirjalikud vastused äh, oma küsimustele, kiiremini kui seni. härra esimees ütleb, et parem hilja kui mitte kunagi suur tänu, aga kolleegid, läheme siis kohe edasi. suur tänu teile, kallid kolleegid, ja ma tahaksin vabandada kohe ette härra peadirektori Dominic Ristori ees. härra Ristori on vähemalt viimased kakskümmend minutit juba oodanud siin oma aega. kõigepealt vabandust, et äh, te pidite ootama, teiselt poolt, teisalt on meil aga väga hea meel, et te ära ei läinud ja et me saaksime pidada siis äh, maha arutelu tänases päevakorrapunktis. ühishuviprojektide teine loend on äh, teemaks. härra peadirektor, kallis Dominik, võib-olla te võiksite paari sõnaga rääkida ka esimesest loendist? sest kui me räägime nüüd teisest loendist, aga meil ei ole meeles väga hästi, mis oli esimeses loendis ja millised on erinevused teise loendiga, siis on see arutelu raske. aga loomulikult meid huvitavad kõige rohkem teise loendi ühishuviprojektid täna ja äh, see on oluline ju siseturu jaoks, äh, elektrienergia ühisturu jaoks, äh, tarnekindlus, kliimaküsimused, need on kõik tuleviku jaoks tähtsad teemad, Energialiit ka, nii et suur tänu, et liitusite meiega ja sõna on nüüd teil, härra peadirektor. suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid. mul on väga hea meel osaleda tänasel kohtumisel, sellepärast et energiataristu ma, ma mängib väga olulist rolli Energialiidu kontekstis. ja kõigepealt kolm märkust alustuseks. kõigepealt äh, hästi integreeritud turg on äh, eeltingimuses konkurentivõimel, konkurentsivõimeliseks keskkonnasäästlikuks energiaühisturuks. ja ma tean, kui äh, veendunud elektrienergia ühtse turu toetajad teie olete. teiseks, Euroopa Liit on üks kõige kaasaegsemaid elektrienergia ja maagaasi võrke ja ka seadusandlus on meil väga kaasaegne, see on selge, ilmselge sest iga kord, kui ma osalen rahvusvahelistel kohtumistel, tuleb see ikka ja jälle välja. nimelt äh, meid öö, äh, meie peamised ähm, äh, eksperdid teevad meile kogu aeg komplimente äh, meie võrgu suunas. näiteks nagu ameeriklased kolmandaks, meie peamine eesmärk, nagu te väga hästi teate, oli teha lõpp energia, elektrienergia isoleeritusele. ja mul on väga hea meel, et öelda, et selles aspektis oleme me viimastel aegadel saavutanud suuri edusamme Te rääkisite esimese loendi ühisprojektidest. kolme nädala pärast lähen ma Vilniusesse visiidile. et äh, avada seal kaks uut väga olulist äh, äh, ühendust Poola ja Leedu vahel üks ja siis Nord Balt sellepärast et need ühenduse, see on ühendus Leedu ja Rootsi vahel, eh, mõlemad ühendused eh, on eh, reaalseks uueks ühenduseks kahesaja, kolmesaja megavatised kahe, nende täiesti isolatsioonis olevate riikide jaoks läbi Poola ja Rootsi siis nad saavad uue juurdepääsu Põhjala riikide võrkudele, see on väga oluline. ja veel e, e, veebruaris e, avamise, avasime me üle Püreneede, läbi Püreneede uue ühenduse. sellega kahekordistati mahte, mis läbi selle ühenduse läksid Prantsusmaa ja Hispaania vahel ja veel üks äh, edukas äh, lugu oli allkirjastamisega nüüd hiljuti enne novembrikuiset ülemkogu, nimelt uus äh, ühendus Poola ja Leedu vahel maagaasi puhul. üle viiesaja kilomeetri on see pikk läbi Poola Balti riikidesse, see on väga-väga tähtis aspekt mis nüüd puudutab äh, uut äh, ühisprojektide loendit, siis ähm, seal on sada kolmkümmend viis äh, võtmetähtsusega taristuprojekti. ettevalmistustööd on läinud väga hästi käima, on grupeeritud siis kõik olulised osapooled, mitte ainult liikmesriigid, aga ka reguleerivad asutused, ühisprojektide paneelid ja ka kodanikuühiskond. võrreldes esimese äh, ühisprojektide loendiga, mis võeti vastu aastal kaks tuhat kolmteist, on erinevused järgmised. uues nimekirjas on sada kaheksa elektrienergia projekti, seitsekümmend seitse gaasiprojekti, seitse naftaprojekti ja kolm arukate võrkude projekti kui me võrdleme eelneva loendiga, siis on uues loendis viiskümmend kaks äh, ühisprojekti vähem. põhjused on selleks, et kolmteist äh, ühisprojekti esimesest loendist on juba käivitatud või äh, tulevad käivitamisel veel enne aasta lõppu ja ülejäänud ühisprojektid, me oleme näinud langust gaasisektoris, ja on keskendutud siis tõesti kõige äh, tõsistematele äh, kitsaskohtadele. ja me oleme üritanud saavutada siis tasakaalu elektrienergia ja gaasiprojektide vahel, see oli teie poliitiline soov äh, parlamendist, selleks, et meie projektid peegeldaksid energiasüsteemi muutusi. paari sõnaga räägiksin ka metodoloogiast. metodoloogia on oluliselt muutunud, kõigepealt äh, kümneaastased võrgu tegevuskavad, ainult need projektid, äh, mis on kümneaastase võrgu tegevuskava sees, äh, on ähm, võimalikud. regionaalne grupp on mänginud väga olulist rolli nemad on hinnanud ja pannud siis äh, pinge järjekorda mm, need projektid vastavalt nendele kriteeriumidele, mis on toodud ära määruses ja esimest korda valiti need ühisprojektid välja äh, kulutõhususe analüüsi alusel, mis omakorda viidi läbi äh, nende metodoloogiate alusel, mille meie ametid on välja arendanud ja nüüd, mis puudutab kodanikuühiskonda ja rahvast, ka nemad on olnud kaasatud. meil oli avalik äh, konsultatsiooniprotsess äh, avalikkuse jaoks, aga ka siis äh, huvipoolte jaoks. oleme käivitanud ka uusi algatusi, taastuva energiavõrgu partnerlusprogramm, me oleme mõned ähm, vabaühendused ka kaasanud sinna loomulikult äh, oleme me ära kuulanud ka Atseri seisukoha ja lõpetuseks regionaalne loend äh, pandi paika konsensuse põhjal ühehäälselt, mida toetasid kõik liikmesriigid. see on suurepärane saavutus meie kõige olulisema energiaprojekti puhul üldse, aga nüüd, mis see, mida need ühisprojektid siis kaasa toovad, millist kasu nad annavad, tuleb siin kindlasti tõmmata eraldusjoon elektrienergia ja gaasi vahel. elektrienergia täiesti selge, tänu sellele, et ühisprojektid äh, õigeaegselt rakendatakse, annavad kahekümne kuuele liikmesriigile võimaluse äh, saavutada see kümneprotsendiline energiaühenduste eesmärk aastaks kaks tuhat kakskümmend. ülejäänud meetmed ähm, võetakse vastu siis hiljem, me teame, et teie toetate seda kümne protsendi eesmärki ühenduste küsimus on võtmetähtsusega, kui me tahame tagada selle, et äh, Euroopas lihtsalt ähm, energia, elektrienergia põhja-lõuna, lõuna-põhja, ida, lääne, lääne, ida suunal liiguks ilma takistusteta ja keskendume siis väga paljudele äh, kitsaskohtadele Belgias, äh, Belgias, Belgias, Saksamaal, Hollandis. mis puudutab Ida-Euroopat, siis on äh, Slovakkia ja Ungari vahel väga uus ühendus äh, loodud äh, Saksamaa, Poola vahel, Bulgaaria ja Kreeka vahel, Bulgaaria ja Rumeenia vahel, seal hakkab äh, läbilaskevõimsus äh, suurenema. Läänemere piirkonnas te teate, PMIP on olnud väga edukas ja selle eesmärgiks on äh, siis äh, kitsaskohtade vältimine ja äh, sõlmides siis lahti äh, Balti riigid sõltuvusest äh, Venemaast. ja siis äh, ka offshore võrk, uued ühendused aitavad, uued energiaühendused aitavad kindlasti meil äh, eesmärgid saavutada läbi erinevate projektide, sellised projektid on näiteks Iirimaa puhul ette nähtud. mis nüüd puudutab äh, gaas, maagaasi, siis äh, välja valitud projektid äh, aitavad kindlasti tarneallikaid mitmekesistada. nüüd veeldatud maagaasi keskuse loomine, eriti Vahemere piirkonnas, on meie eesmärk ja tahame suurendada kõikide juurdepääsu LNG-le, veeldatud maagaasile. see on väga-väga oluline Euroopa tarnekindluse strateegia kontekstis. ja jällegi tahaksin ma rõhutada seda, et meil on üks võtmeprojekt kõige delikaatsematest piirkondadest, see on Lääne Euroopas MidCat ähm, selleks, et tagada gaasivood äh, äh, lõunasse ja tahame maagaasi äh, siseturu muuta tõhusamaks. sama kehtib ka mm, Kesk- ja Ida- ja Kagu-Euroopa jaoks Horvaatias on tulemas strateegiliselt tähtis uus veeldatud maagaasi terminal. Slovakkia, Poola, Kreeka, Bulgaaria, Bulgaaria ja Rumeenia vaheline ühendus, ühendused on olulised maagaasi ähm, tarne mitmekesistamiseks äh, haavatavamas piirkonnas. ja see töö peaks siis laienema ka Läänemere piirkonda peaaegu kuuskümmend projekti, peaksid äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpuks äh, lõpule jõudma ja need projektid ja see on tähtis äh, kindlasti ka seadusalas Äh, tööd, meie reguleeriv raamistik on, on tõesti äh, väga hästi toimiv, äh, teistel turgudel on see peamine investeeringute ähm, takistaja olnud, kui need süsteemid ei toimi. me oleme kindlasti ka haldusprotseduure ühtlustanud ja me kasutame kõiki oma instrumente, näiteks Euroopa ühendamise rahastut ja teisi vahendeid oma eesmärkide täitmiseks kui turg äh, seda vajab, aga kasutame ka EFSit, äh, struktuuri, struktuurilisi investeeringuid ja mis on veel oluline, on see, et me tahame väga kiiresti edasi liikuda ja tarnekindluse taset tõsta, aga tahame, et äh, konkurentsivõime oleks suurem Euroopa ühtsel energiaturul, aga ka, et see oleks paremini integreeritud. suur tänu! suur tänu, härra peadirektor! Läheme nüüd siis fraktsioonide esindajate juurde. härra Karinš saab sõna Rahvapartei nimel, palun. suur tänu, härra Ristori, see oli üsna täpne ülevaade ja te rääkisite väga põhjalikult sellest, kuidas projektid on välja kujundatud ja kes on seal huvipooled. mul on üks märkus teha ja üks küsimus esitada Euroopa energiaturu jaoks, et see toimima hakkaks, on olulised kaks asja, kõigepealt füüsilised ühendused, sellest te täna palju rääkisite, aga teine takistus praegusel turul, seadusandlik takistus, mis praegu on veel meie teel ees, on, on tõsine probleem ja minu küsimus, kui see teine ühishuviprojektide loend on valmis, kas te arvate, et meil on füüsiliselt siis võimalik välja näha juba Euroopa energiaturgu või on tegemist regionaalsete energiaturgudega ja kas see tagab võimsuse liikmesriikide vahel nii elektrienergia kui ka maagaasi puhul või on vaja kolmandat ühisprojektide loendit? ja minu järgmine küsimus, täna me sellest ei ole rääkinud küll, aga te tegelete sellega, eh, õigusloomeliste takistuste eemaldamine. kui eh, suur probleem see teie jaoks on ja kas on võimalik need eh, regulatiivsed tõkked eemaldada, nii nagu me ehitame üles ühendusi füüsiliselt? suur tänu! härra Nika sotsiaaldemokraatide nimel, palun. kui lubate, räägin jälle rumeeni keeles, härra peadirektor kõigepealt äh, mul on äh, väga hea meel selle üle, et äh, täna on tekkinud võimalus teid, teiega tuttavaks saada ja mul on väga kahju sellest, et et ei ole teised peadirektorid nii väga hea, et aga täna meiega liitusite erinevad teistest jah, te teate, et eh, kõik ei ole võimalik praegu käsitleda, aga eh, ma tahaksin teilt saada selgust, me oleme väga palju arutanud neid teemasid varem ja kena, et te tulite, energia salvestamise teema. jah, see on lugetud nagu tulevikku, aga kuidas me saame ikkagi tagada, et sellel projektil oleks edu ja teiseks, et rohelise energia osakaal meil tõesti kasvaks, taastuvad energiaallikad osakaal oleks suurem. sest muid võimalusi ju meil ei olegi. aga tehnilised võimalused, millised sellest on? hea, kui te ütleksite, et jah, eesmärgiks on üle kolmekümne protsendi taastuvatest energiaallikatest saada, selleks on vaja seda, teist ja kolmandat. meil kõigepealt peavad olema salvestamisvõimalused olemas, siis ka reservvõimsus tuleb tagada puhtamate energiaallikate abil konkreetselt ja meil on ka sellised ohtlikud energiaallikad nagu kivisüsi, mida me järk-järgult tahame vähendada, aga tahaks teada teie nägemus, kuidas tulevik teie silmis välja näeb, me rääkisime juba eile sellest, et enam mitte pikaajalistele lepingutele ei tugineta, vaid lühiajalistele, aga öö, kuidas kõik hakkab ikkagi täpselt toimuma? kuidas energiahindu langetada, üleöö see ju ei toimu. kas teil on ettekujutus sellest, kuidas hakkab olema näiteks akudega, kuidas äh, kodumajapidamises salvestada energiat, väga palju on küsimusi, aga nüüd on meil lõpuks ka vastuseid vaja saada teilt, härra peadirektor. aga me ei saa neid kuidagi, te peate olema palju aktiivsem, palju rohkem äh, igal pool kohal käima, meil on vaja teilt fakte ja siis see uuring ETS-i kohta. suur tänu, kolleeg Tošenovski ETSR fraktsiooni nimel. suur tänu teile, suur tänu selle eest, et meie komisjoni külastate sest väga palju on olulisi küsimusi, mida arutada ja see näitab ka seda, kui keeruline ja kui oluline on äh, energia küsimused küsimus Euroopa Liidus. mul on hea meel selle üle, et mainisite seda, kui palju projekte on ellu viidud, eriti puudutab see ühenduskohti. tahaksin teada, kuidas te üldjoontes hindate olukorda võttes arvesse, kui keeruline kogu see eh, problemaatika on ning see puudutab eh, ka eh, tasakaalutust Põhja-Lõuna-Euroopa vahel, kui seda nüüd lihtsalt öelda. Te teate, et võimsused on näiteks Lõuna-Saksamaal väga suured ja see tuleks kuidagi viia Balkani piirkonda ja sellised äh, äh, sellised ühendusvõrgustikud peaksid aitama, äh, peaksid aitama. kas oleks võimalik sellised asjad luua ka näiteks selliste riikide nagu Poola jaoks, et, et ei tekiks ülekoormust ja nüüd saab roheliste esindaja sõna. suur tänu teile, suur tänu ettekande eest peadirektorile. nagu te ilmselt olete täiesti teadlikud juba, otsustasime hiljuti äh, koostada raport, mille eest vastutasin mina, see puudutas siis kümneprotsendilist eesmärki ja sellega seoses on minu meelest äärmiselt äh, huvitav äh, teie äh, ettekannet CERi kohta ja sooviksin küsida teie käest ja siin on küsimus äh, Ehm, eh, oleme eh, eh, saavutamas eesmärke kümne protsendi eesmärke ja viieteist protsendiseid regionaalsete ehm, projektide osas samuti kokkuvõttes on need ju põhimõtteliselt alustalad regionaalsel tasandil, see on õige tee edasi minna. kas te leiate, et see on tugev? teine asi puudutab parimat kättesaadavat tehnoloogiat, samuti toimuvad praegu äh, arutelud ja mina arvan, et äh, see võiks olla hea võimalus ähm, lühendada neid ähm, üli, ülipikki faase ja seda ka juhtudel, kui äh, hakatakse moodustama äh, koalitsioone selliste projektide vastu, tegemist on tihti väga suurte eh, projektidega ning eh, see peaks lühendama ka eh, perioodi, mille vältel mm, suudetakse eesmärke saavutada. mõnikord kasutatakse kaableid ja mõnikord teisi tehnoloogiaid ja nüüd, mis puudutab äh, läbipaistvust, kui ma vaatan siin äh, teie äh, nimekirju ühishuviprojektide kohta, siis ma räägin jah, üritan lühemalt rääkida, ütleb kõneleja ja jätkab. Need ei ole väga spetsiifilised. olen selle üle pisut hämmeldunud ja sooviksin teada, miks on pole projekt, eh, projektide eh, nimekiri pisut spetsiifilisem. Eh, suur tänu, ütleb härra Silgiotis. suudaks, suur, sooviksin samuti tänada peadirektorit tema ettekande eest. see nimekiri tõepoolest aitab meil oma eesmärke konkretiseerida ning see aitab lõpetada ka energiaisolatsiooni küsimusi, tõhustab Ähm, tõhu, tõhustab efektiivsust, tegemist on äärmiselt ambitsiooniga programmiga, küsimus on aga selles, kas äh, saame kõik need projektid ka ellu viidud. arvan, et peame need projektid vastu võtma, eriti need, mis on seotud Ida-Vahemere piirkonnaga, äh, samuti võrkudevaheliste ühendustega, samuti ka Ida-Vahemere piirkonna torujuhtme äh, küsimusi Need projektid mitte ainult ei suurenda Küprose energiatõhusust, see ei aita mitte ainult äh, ka ühendust Euroopaga parandada, ka poliitiline kohalolek on oluline. Äh, see on oluline Euroopa kuvandi jaoks selles äh, piirkonnas, see on strateegiliselt väga tähtis piirkond. me ei tohiks mõelda ainult naturaalgaasi peale vaid äh, ühenduskohad äh, äh, on olulised ka näiteks Iisraeli ja Küprose ühendamiseks. meil on äärmiselt hea meel selle üle, kuidas asjad edasi liiguvad. kõik, kõik need ladustuskohad näiteks võivad vähendada isolatsiooni. praegusel hetkel me räägime finantseerimisest, kuid mina sooviksin teada, kas on mingisuguseid konkreetseid plaane, eh, konkreetseid programme selleks, et eh, neid eh, projekte praktikas ka ellu viia. suur tänu. nüüd saavad ülejäänud kõnelejad sõna. esimesena neist härra Blanco Lopes. suur tänu teile, härra Blanco Lopes, ilma mikrofonita edasist pole kahjuks kuulda. suur tänu teile, esimees. Pürene poolsaare jaoks, Hispaania, Portugali jaoks on võrkudevahelised ühendused äärmiselt olulised. mina olen pärit Galiitsiast, Loode Hispaaniast, see on minu jaoks äärmiselt oluline teema, Põhja Galiitsia peaks olema ühendatud Portugaliga sooviksin äh, küsida teie käest üht. selles teises nimekirjas Euroopa huvide kohta äh, on mainitud äh, projekti Hispaania-Prantsuse piiril, kuid ei ole samas räägitud sellest, millistes konkreet-, konkreetsetes geograafilistes punktides need ühendused toimuksid. ma tahaksin teada, miks siin nii ebakonkreetsed ollakse, eriti võttes arvesse, et Hispaania ei saavuta neljaprotsendilist äh, võrkudevahelist ühendust, mis oleks väga oluline selleks, et Hispaania ja Pürenee poolsaare energeetiline isolatsioon lõpeks. siin mainitakse kahte uut projekti Pürenee üles ühenduse loomiseks Kanteri ja Marsioni piirkondades nimelt. ma tahaksin teada konkreetselt, milliseid projekte siin silmas peetakse. suur tänu teile järgmisena saab sõna kolleeg äh, Sorinio. suur aitäh! me oleme siin juba palju ajaloost rääkinud, rääkisime Rumeenia rahvuspühast äh, ja ka see on Portugali iseseisvuspäev äh, tuhat seitsesada nelikümmend. Vab-, vab, kuid nüüd sooviksime teha koostööd Hispaaniaga äh, et saavutada ka eh, eh, Pürenee poolsaare energia iseseisvus. meil on väga suur eh, potentsiaal selleks, et ühisvõrk luua, mis oleks konkurentsivõimeline, see on äärmiselt oluline Euroopa Liidu jaoks, peame mõtlema investeeringute peale ja samuti ka, samuti ka varude peale. ma sooviksin äh, rääkida ka sellest äh, äh, rääkida sellest piirkonnast, mida kõige paremini tunnen, ehk siis Püreni poolsaarest, Püreni poolsaarest äh,. kui ma vaatan Püreni poolsaaret, siis ma näen, et meie isolatsiooni pole kuidagi vähendatud. tahaksin teada, kas Connecting Europe finantseerib selliseid projekte või mitte ning kas on olemas mingisuguseid eraalgatusi äh, Eh, mida siin ei ole mainitud, kuid mis oleks äärmiselt olulised, eh, mis aitaks selliseid projekte rahastada. Eh, ehk siis teiste sõnadega, kas see düne-, dünaamiline koostöö ka käib käsikäes ka investeeringutega majandusse ja tegevusega koha peal. suur tänu teile. järgmisena saab sõna kolleeg Ungarist Két kérdésem lenne, de előtte röviden eh, hagyd mondjak köszönetet azért a... Ma tänan. mul on kaks küsimust. kõigepealt ma tahan teid tänada tehtud töö eest. paraku paljud projektid on jäänud toppama, põhjuseks on majanduslikud raskused ja selge see, et liikmesriigid ennekõike vastutavad nende projektide eest, aga samas ma tahaksin ka Euroopa Komisjonile ütlema, et projekte peaks palju tõhusamalt ellu rakendama. aga selge on see, et meie kriitika on suunatud ka liikmesriikidele. mina leian, et koostöö erinevate foorumite, institutsioonide vahel peab tublisti paranema Eh, nüüd ühishuviprojektide ja piirkondlike projektide prioriteetide eh, nimekirja vahel, millised eh, on seosed nende vahel, sest regionaalsed prioriteetsed projektid peavad ikkagi olema esirinnas ühishuviprojektide väljavalimisel ja teine teema puudutab Energialiitu. energialiidulgi on oma prioriteetide nimekiri. nii need prioriteetsed ühishuviprojektid välja toodud. samas komisjonil on veel kavas üks nimekiri koostada, nimelt projektid, mis äh, pakuvad äh, ühishuvi kogu Euroopa Liidule. minu küsimus sellest tulenevalt on järgmine. millal komisjonis valmib see uus nimekiri ja milline seos on esialgse ühishuviprojekti nimekirjal sellel? Eh, suur äh, tänu teile. mul teie väga selge ja arusaadava sõnavõtu eest. Eh, siin oli juttu ühisprojektidest, need on väga mitmesuguseid, eriti puudutab äh, see gaasiprojekte. mina elan ise piirkonnas, äh, kus on ühishuviprojekt. on äärmiselt strateegiliselt oluline Eh, härra Pusek külastas hiljuti Ameerika Ühendriike, et eh, teha edusamme energia eksporti eh, suurendamiseks Euroopasse. minu küsimus on, sellise projekti, sellise iseloomuga projekt, mis puudutab siis Euroopa energiaga varustamist, et varustusallikaid mitmekesistada, millised oleks siis selle projekti ja äh, Ehm, arendamise rahastamisvõimalused ja kas see, milline on selle osas prioriteet, järgmisena saab sõna härra Rüübik. Äh, ehm, ma tahan ka peadirektorit südamest tänada. jah, ma arvan, et äh, koostöös peituvad meie võimalused tulevikuks Euroopas ja globaalne navigatsiooni satelliitide süsteem ja sellekohane agentuur on, mida me just rääk-, arutasime. meil on väga palju erinevaid agentuure, ESA, BEREC, GNSS ja teised, kes peavad koostööd tegema, nad sõltuvad sellest koostööst. ja me oleme pikalt arutanud seda, et mida tuleks teha teaduse vallas ära ja meil on eesmärgid seatud, PEREC, GNSS ja teised agentuurid eh, peavad eh, ka omavahel eh, informatsiooni vahetama mm, ja see peab olema produktiivne koostöö ja digitaalne ühtne siseturg ja kõik teisedki asjakohased teemad, kõik see vajab ühist planeerimist. Uh, thank you very much. And if I may add one question. ning kui eh, tohiks, ma lisaksin veel ühe küsimuse eh, seoses eh, vedelgaasiga, mis on aina populaarsem. seoses sellega oleme me üsnagi hiljuti loonud globaalse naturaalgaasi, vedelgaasi turu, veeldatud gaasi äh, turu. olukord on seega täiesti uus, aga mm, kuhu jäävad selle kõige juurde gaasiterminalid? Äh, kui palju neid on ja mul läks sõna meelest ära, aga teate küll, mida ma mõtlen. You can start answering the questions. võite nüüd alustada küsimustele vastamist. Thank you very much regarding uh... nii, suur tänu, mis puudutab energiat. E, nagu te teate, mis puudutab LNG-d, siis on meil väga palju e, taristuid juba e, ehitatud, eriti Hispaanias ja Suurbritannias ja ka mõnedes Prantsusmaa piirkondades. nüüd aga me ehitame uusi terminale, kus see füüsiline taristu lihtsustab ligipääsu gaasile ja mitmekesistab energiaallikaid, see on äärmiselt oluline eh, ajal, kus eh, Äh, gaas, muutused gaasiturul pole mitte lihtsalt kiired, vaid väga kiired. mitte ainult Austraalia või ka Kanada, aga paljud Aafrika riigid on avastanud äh, gaasimaardlaid Egiptuses, ähm, on avastatud maardlaid ning sellest samuti võime meie kasu saada uus taristu, võrkudevahelised ühendused, uued terminalid aitavad mitmekesistada ähm, äh, varustust ning sellega seoses on äärmiselt oluline selliseid projekte toetada ning eriti haavatavates piirkondades nagu näiteks äh, Horvaatias, Poolas või Balti riikides mis puudutab nüüd esimest punkti ehk siis füüsilisi ühendusi, siis nagu ma ütlesin, oluline on rakendusfaasiga, teise nimekirja sekund-, rakendusfaasiga äh, äh, ühele poole saada ja jõuda kümne protsendilise võrkudevahelise ühenduse see on meie esmane prioriteet. elektri ja küsimustest kümneprotsendilised võrkudevahelised ühendused. selle projekti elluviimine aitab meil selle esmase eesmärgini jõuda. see on oluline mitte ainult poliitiliselt, vaid ka selleks, et garanteerida energia liikumine ühest lõunasse ja idast läände või läänest itta. kõigepealt eh, tuleb olemasolevad pudelikaelad ära kaotada. mis puudutab nüüd regulatiivseid takistusi, siis me ei saa eh, tegu, teha midagi eh, füüsiliste aspektidega, kui me ei tee midagi Äh, olemasolevate õigusloomeliste aktidega. see tähendab, äh, et on vaja teatud edasiminekut ning aas, äh, järgmise aasta lõpuks me töötame välja uue olulise ettepaneku, mis puudutab uudseid, uusi reegleid, mis aitavad kohaldada olemasolevaid äh, õigusloomelisi akte eh, praegustele vajadustele. see on äärmiselt oluline, te näete, milline on praegune olukord, see puudutab ka näiteks ladustamist ja hoiustamist, eh, praegune olukord ei ole sama, mis neli aastat tagasi, ei olnud neli aastat tagasi kakskümmend seitse protsenti energiaallikatest taastuvad energiaallikad praegusel hetkel see tähendab, et energiaallikad on mitmekesistunud. selles kontekstis ladustamine, säilitamine, salvestamine on äh, üks meie esmastest äh, prioriteetidest. minevikus äh, meie lähenemises salvestamisel nii oluline ei olnud, see peaks muutuma ning just meie uus ettepanek aitab meil selle väljakutsega toime tulla, et äh, aidata võrgu stabiliseerimist ka selle kaasa ning äh, see on oluline praeguses põlvkonnas, energeetika põlvkonnas, mis nii kiiresti muutub. kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks viiskümmend protsenti meie äh, energiaallikatest on mitmekesistunud, mitmekesised energiaallikad see tähendab ka ähm, taastuvaid energiaallikaid, praegusel hetkel me ei äh, suuda immobiilset turgu õigesti hallata, selliseid aspekte tuleb kõiki arvesse võtta, õigusloomelist aspekti, füüsilist aspekti, samuti ka uusi tehnoloogiaid ning sellepärast see kõik muutubki nii oluliseks. kuidas Ähm, hallata liik-, äh, energia liikumist põhjast lõunasse, kuidas turg areneb, kuidas me suudame ära hoida äh, äh, energiakadekest, kusi ka see on samuti väga tähtis väljakutse ning äh, see tähendab ka suurt koostöövajadust, eriti puudutab see erinevate operaatorite vahel, jaotussüsteemi äh, äh, haldaja vahel, edasimüüja vahel, me ei, ei saa muidu oma tööd teha. peame minema palju kaugemale sellest, kus me praegu oleme, seda nii gaasi kui elektri puhul. see tähendab uut tüüpi juhtimist ja haldamist kasutades selleks kõiki võimalikke uusi tehnoloogiaid, kuid eh, eriti kasutades võimalust eh, süsteemi stabiliseerida ja see puudutab siis eh, ka, kuidas see tipptarbimist ja mis puudutab pudelikaela, siis, siis see on, probleemi lahendamine on äärmiselt äh, prioriteetne ja õiguslik läbipaistvus on väga oluline, nagu seda ütles meie äh, kolleeg Roheliste seast ja äh, toetame siin uusi algatusi, eriti puudutab see uusi lähenemisi ähm, ja see puudutab ka olulisemate vabaühenduste kaasamist see puudutab ka WWF-i, BirdLife'i, ETÜ ja teistega koostöö tegemist. see on tee edasi, et äh, selgitada avalikkusele, miks mõned neist projektidest on kasulikud mitte ainult äh, julgeoleku seisukohast vaadates, vaid nagu seda mainis äh, härra Peterson, meil on ettekanne ka eh, pöördumine kodanikuühiskonnale eh, mõeldud. see on veelgi olulisem uuest määrusest, me peame avalikkusele hästi selgitama, mida me teeme me peame jälgima, kui kasumlik see projekt on. Eh, seoses eh, julgeolekuga, turvalisusega ning eh, samuti ka suureneva taastuvenergialiikide kasutusele. pärast seda on märkimisväärselt lihtsam otsustada, kuidas edasi liikuda. kõik valikud peavad olema läbipaistvamad, nad peavad olema paremini selgitatavad avalikkusele et äh, sellise, sellist vastuseisu võita. ja mis puudutab otseseid projekte, siis äh, mõningates olukordades on vaja tunnistada teatud projektide tähtsust teatud piirkondades. me ei ole piisavalt kaugele läinud oma analüüsiga teatud äh, spetsiifiliste projektide äh, juures, et välja töötada, millised äh, neist oleks kõige olulisem siseturu äh, täiendamiseks. me oleme õppinud äh, mineviku kogemustest ja praegusel hetkel peame toetama uusi uuringuid, neid edasi arendama ja nendega põhjalikku tööd tegema enne seda, kui suurema finantstoetuse eh, juurde, eriti kui see tuleb CEF-ilt. ja eh, kindlasti me just sellest põhimõttest lähtudes seda tulevikus teeme, sest põhimõtteliselt eh, praegusel hetkel energiaprojektide finantseerimine toimub hästi Äh, kui teisi äh, finantseeritakse äh, näiteks energiatarbijate poolt ähm, makstud arvete abil, kuid alati pole see võimalik, kui me räägime praegused summad on tagasihoidlikud kahekümne viie miljoni ümber, kuid me kasutame näiteks uusi võimalusi, ka näiteks struktuurifonde äh, Eh, kasutame Euroopa eh, fina-, investeerimispanga või keskpanga peamiselt toetust. me oleme eh, siis seadnud mitu prioriteeti, kõigepealt siis energia taristu kõigepealt, samas ka taastuvenergialiikide suured projektid ja samuti ka mõned energiatõhususprojektid, need on kolm prioriteeti, mida kavatseme toetamada mis puudutab võrgudevahelist ühendust Hispaania ja Portugali vahel, on see äärmiselt tähtis. teate väga hästi, kui olulised äh, on äh, sellised äh, projektid, pöördepunkt oli Euroopa Ülemkogu kahe tuhande neljateistkümnenda aasta oktoobris, kus rääkisime Euroopa energiast äh, kahe tuhande kolmekümnenda aastani ja siis seal tegime tõelise edusamme, äh, asetas ühte gruppi Portugali, Hispaania ja Prantsusmaa. Neil äh, oli see oluline mitte ainult selleks, et ELF lõpetada, vaid ka see komisjon on ka see suur strateegia lõpetamisel osalised ja seda toetati kõrgemal poliitilisel tasandil ning selle tagajärjel me endiselt äärmiselt tähelepanelikult äh, jälgime tegevuskava elluviimist mm. äh, toetades äh, projektide elluviimist, et Püreneede võrkude vahelist ühendust välja ehitada ehitada just Madridis eelmisel esmaspäeval. külastasin Madridis äh, Red Electrica esindajatega seda küsimust ning selleks, äh, ka seda ka selleks, et rakendamine, äh, rakendumine toimuks kiiresti ning kavatseme seda progressi äärmiselt tähelepanelikult jälgida kõikidel, kõikides valdkondades see puudutab Euroopa projekte, see puudutab ka seda, kui me pöörame tähelepanu uutele projektidele, mis garanteerivad äh, uusi ühendusi Hispaania, Maroko või Portugali ja Maroko vahel. ja selleks on meil ka poliitiline toetus olemas. samuti pöörame tähelepanu rakendamisele selleks, et viivitusi ära hoida teate, et liikmesriikide puhul teatud viivitusi on tekkinud, kuid mind äh, on äh, oleme tegelenud nimekirjade väljatöötamisega. Äh, see on hea märk ja mul oli äärmiselt hea meel selle üle ka, mida ütles härra Rüübik, selline koostöö Euroopas on suur võimalus, see on võimalus ka sellepärast, et see toob äärmiselt suurt kasu ja mitte ainult eh, rahanduslikult, vaid ka solidaarsuse pärast. Eh, teate väga hästi, et eh, võrkudevaheline ühendus ja taristu tähendab midagi enamat kui energiasektorit, see toob äh, liikmesriigid lähemale nende elanikele ja sellepärast see ongi niivõrd oluline praeguses kontekstis. suur tänu teile! kõik see oli väga huvipakkuv, isegi väga üksikasjalik, aga seda meil oligi vaja, sest projektid on väga konkreetsed asjad ja selge see, et te võite isegi põhjalikumalt kõiki neid teemasid selgitada järgmise tunni jooksul, aga paraku meil selleks piisavalt aega ei ole. ma tahan tänada meie tõlke, kes jäid meiega kauemaks, kui algselt oli kavandatud. aga, kallid kolleegid, ma meenutan teile nüüd, et kell kolm on meil ühiskohtumine IMCO komisjoniga eh, ühtse digitaalse siseturu küsimuses ja siinsamas saalis kell kolm kohtume jälle, nii et meil ei ole väga pikk eh, paus nüüd.